tere hommikust, ma alustan meie komisjoni istungiga ja tervitan teid siin ja esimeses päevakorrapunktis meil mingeid muudatusi ei ole, nüüd teine päevakorrapunkt. siin ma tahaksin rääkida teile keele küsimusest Kontnewsis oli ka toodud ära keelerežiim ja ma tahan öelda, et ka veebis kantakse meie kohtumist üle. tahan teile ka öelda, et äh, me pidime loobuma oma külaskäigust Regio piirkondadesse kuu lõpus, sest me ei leidnud piisaval arvul soovijaid meie delegatsiooni ja see on väga kahetsusväärne. meil oli Saksa äh, saadik ja üks äh, Euroopa saadik ja paraku sellest ei piisa, et delegatsioon teele saata, nii et teist korda me oleme pidanud väga lühikese etteteatamise peale oma külaskäigu tühistama, nii et ma tahan öelda, et see kõik ju seondub ka äh, kulutustega, nii et mul on sellest tõsiselt kahju ja kolmas teadaanne, äh, see puudutab äh, protokolle juulikuust, kolmandast septembrist ja kümnendast septembrist ja nagu ikka, kui äh, päeva äh, töö lõpuks äh, keegi muudatusettepanekuid ei tee, siis on need heaks kiidetud ja nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on hääletus kavandatud, arvamuse eelnõu, mis regi komisjoni puudutab. kas meie raportöör soovib sõna, palun? Uh, jah, ma tänan. väga lühidalt. regikomisjonis ma olen ka liige nii et ma tean, et CPR on tähtis teema e, ja e, me arvame, et meil ei ole siin suuri erimeelsusi. tahtsin vaid öelda, kallid kolleegid, et see on üks kõige tähtsamaid poliitikaid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja kui me tahame, et meid siin meie komisjonis, eelarvekomisjonis tõsiselt võetaks, siis e, me peame arvamust väga tähtsaks pidama ja lõpuks hääletama selle arvamuse pool, et tõesti ka meie eh, seisukohad läheksid regikomisjoni raportisse sisse. nii et palun, ükskõik, mis on teie seisukohad, aga hääletage raporti poolt. jah nüüd me siis hääletame muudatusettepanekuid, meil on neli muudatusettepanekut põhjenduspunktide kohta. kolleeg Fännegan on need välja pakkunud, kas me saame nad plokina läbi hääletada? ma näen, et vastuväiteid sellele ei ole kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et lõpphääletus nüüd. meil on elektrooniline hääletus, kellel kaardi kaasas ei ole, siis palun andke teada. hääletus algas. hääletus lõppes hääletus lõppes, kümme äh, kuue vastu, seega heaks kiidetud. nii et oleme hääletusega ühele poole saanud ja nüüd tuleme viienda päevakorrapunkti juurde, see ongi meie kohtumise põhjus tegelikult, nimelt Euroopa Kontrollikoja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruanne. ja ma tervitan härra Klaus-Hainer Leenet südamest siin ja ka härra Laasurust, kes on eh, selle eh, eest vastutav, aruande eest vastutav ja täna on meil tõesti tähtis samm lõpule jõudmas, nii et annangi sõna kontrollikoja presidendile. jah, suur tänu, proua Kressle. jah, ja teie raportöör Ayala Sender samuti tervitan teid, lugupeetud saadikud, volinik, daamid ja härrad. volinikku veel ei näe, aga siis tervitan teda veel kord, nii et mu daamid ja härrad endise Euroopa Parlamendi liikmena ma tean, et hetkel on parlamendi jaoks väga kiire aeg. lisaks sellele, et praegu on seadusandliku õigusaktide koostamise tippaeg. Äh, sellega asi ei piirdu. jah, te olete ju ka kõrgetasemeline foorum Euroopa tuleviku arutamiseks ja eile Eesti peaministriga toimunud arutelu näitas seda selgelt. seda enam on mul Äh, põhjust tänada teie komisjoni selle eest, et leidsite aega meie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aastaaruande arutamiseks. härra Lasaru on aastaaruande eest vastutav, kontrollikoja liige, kümne erineva peatüki eest vastutavad äh, saadikud ja loomulikult liikmed ja ka äh, kontrollikoja audiitorid on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et anda teile kontrollikoja hinnang Euroopa Liidu finantsjuhtimise olukorra kohta aastal kaks tuhat seitseteist. härra Raasaru on siin ja saab vastata küsimustele ja teisedki kolleegid, kes teatud peatükkidega on töötanud, on kohal. selle alusel algatatakse nüüd eelarve täitmise heakskiidu andmise menetlus, mis on praeguse parlamendi jaoks viimane. samuti sooviksin koostöös tänada meie peamist auditeeritavat Euroopa Komisjoni meie audit konsulteerimisprotsess kulmineerub niinimetatud vastaspoolte ärakuulamismenetlusega, kuid me ei ole vastased. kontrollikoda on sageli kriitiline, vahel kõigutamatu, kuid ma loodan, et oleme alati õiglased ja valmis kuulama mõistlikke selgitusi, mida komisjon on sageli suutnud pakkuda ja mida te saate meie tähelepanekute kõrval ise lugeda. lugupeetud daamid ja härrad aastal kaks tuhat seitseteist nagu varasematel aastatel eh, oleme järeldanud, et Euroopa Liidu raamatupidamise aasta aruanne annab selle finantsolukorrast õige ja õiglase ülevaate. sarnaselt eelmise aastaga väljastab Kontrollkoda kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute korrektsuse kohta negatiivse arvamuse asemel märkustega arvamuse, see on nüüd teist korda juba järjest. teisisõnu oluline osa Kontrollikoja poolt uuritud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kuludest ei olnud oluliselt vigadest mõjutatud ning selle puhul ma pean silmas toetusõigustel põhinevaid kulutusi ehk programme, mille raames toetuse saajatele tehtavad maksed sõltuvad teatavate tingimuste täitmisest nimetatud kuludes on näiteks maksed Erasmuse üliõpilastele, otsetoetused põllumajandustootjatele, eelarvetoetus kolmandatele riikidele ja Euroopa Liidu töötajate palgad. toetusõigustel põhinevad maksed moodustasid enam kui poole Euroopa Liidu eelarvest tehtud maksetest aastal kaks tuhat seitseteist lisaks vähenes jätkuvalt õigusnormide rikkumise määr Euroopa Liidu kulutuste tegemisel. maksete hinnanguline veamäär oli kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kaks koma neli protsenti mis on vähem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kolm koma üks protsenti ja kahe tuhande viiendal aastal oli see arv kolm koma kaheksa protsenti ja see näitab, et Euroopa Liidu finantsjuhtimine on kindlasti õig-, liikumas õiges suunas ning selle kõige eest tuleks tunnustada eelkõige komisjoni, kes tegi järjepidevaid jõupingutusi, aga ka liikmesriike ja Euroopa Parlamenti, keda me tahaks tänada. ma usun, et audiitoritena ei peaks me olema ainult halbade uudiste toojaid, vaid rõhutama ka head tava igal pool, kus seda leiame tahaks tuua positiivse näitena meie järelduse, et Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist makstavad otsetoetused, mis moodustavad väga suure osa mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist, ei sisaldanud olulisel määral vigu. samas pean ütlema, et äh, äh, pean ütlema, et mõned probleemid siiski püsivad oma väite selgitamiseks tooksin teile kolm näidet. üks ühest teisest põllumajanduse valdkonnast, ühe ühtekuuluvuspoliitika valdkonnast ja kolmas puudutab teadusuuringute valdkonda kontrollikoda leidis juhtumi, kus põllumajandustootja sai keskkonnatoetust niinimetatud vahekultuuride kasvatamiseks. tegelikkuses neid kultuure aga ei istutatud ega peetud ka asjaomaseid niisutus- ja viljelusregistreid ja meie kontroll näitas äh,, algatas äh, liikmesriigi makseasutus toetuste tagasinõudmise menetlusse. ühel teisel juhul leidis Kontrollikoda, et toetuste saatja oli enam deklareerinud ühe ühtekuuluvuse valdkonna projekti kaudseid kulusid. kõnealused kulud olid tegelikult instituudi peakorteris tekkinud üldkulud, mis ei olnud üldse seotud projekti elluviimiseks loodud konkreetse üksusega. kontrollikoda leidis, et kõik kulud mis ei ole kõnealuse projektiga otseselt seotud, on rahastamiskõlbmatud. ja kolmandal juhul üks VKE teadusprojektis osalev eh, oli enam deklareerinud projektiga seotud töötunde ning kasutanud nende arvutamiseks ebaõiget meetodit ja hullem oli veel see, et kõik töötajad, kelle kulud deklareeriti, töötasid tegelikult sõsarettevõttes, eh, kes ei olnud toetuslepingu osaline ja kõik need nimetatud kulid, kulud olid tagasikõlbmatud ja väga palju näete muidki näiteid meie aastaaruandest juurde. tahaksin rõhutada, et sageli on olemas piisavalt teavet, et suurt osa vigadest ära hoida või avastada või parandada. kui komisjon ja liikmesriikide ametiasutused oleksid seda teavet kasutanud, oleks veelgi suurem osa Euroopa Liidu eelarvest olnud allpool kontrollikoja ja komisjoni kehtestatud olulise olulisuse piirmäära. see, mida meie avastasime, saanuks ka teised avastada. nii et palju tuleb veel ära teha, juhtimis- ja kontrollsüsteemid on küll paranenud ning nüüd on meil võimalus vaadata värske pilguga, kuidas nende paranduste abil on võimalik auditi tõendusmaterjali saada. kaks tuhat seitseteist katsetasime valdkonna majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus muudetud lähenemisviisi. oluline muudatus oli see, et vaatasime läbi ja tegime uuesti kulutuste eest vastutavate poolte tehtud varasemad läbivaatamised ja kontrollid. uues auditi lähenemisviisis võetakse arvesse nii parlamendi kui nõukogu poolt aastal kaks tuhat kolmteist vastu võetud olulisi muudatusi õiguslikus aluses selle tulemusel auditeerime nüüd deklareeritud kulutusi, mille puhul liikmesriigid ja komisjon, kui nad on juba tuvastanud õigusnormide rikkumiste suhtes, oma finantskorrektsioonid kehtestanud. kontrollime need üle ja seega on kontrollikoja leidude abil selgem näha, kus on puudused, nii et komisjon kui liikmesriigid saavad meilt kvaliteetset teavet järgmisel aastal laiendame seda projekti ka muudele valdkondadele, kui vajalikud tingimused on täidetud. Äh, aga peame pöörama ka tähelepanu sellele, et ressursid koondada tulevikus sellele, et hinnata, kas Euroopa Liit oma kodanikele ikka annab äh, häid tulemusi. ei piisa üksnes teadmisest, et raha on kulutatud korrektselt. me peame ka teadma, kas seda on targalt kulutatud lubage mul tuua veel üks näide, see puudutab välistegevust. ühe meie külastatud projekti puhul oli rahvusvaheline organisatsioon kulutanud saja viiekümne tuhande euro väärtusega valimiskastide sedelite transpordile kulutanud üle kahe, saja kaheksakümne tuhande euro. ehkki see puudutas kolmandat riiki, riike ja see on tundlik ja kiirejoomuline juhtum, on ikkagi väga raske selgitada meie kodanikele, et Euroopa Liit kulutab nende raha sellisel viisil. lugupeetud daamid ja härrad, ühes hiljutises eriaruandes näitasime, et mitmel liikmesriigil on raskusi Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide vahendite tõhusa kasutamisega ja sellega seoses on tervitav, et komisjon teeb ettepanekus võtta järgmises finantsperioodiks mitmeid meetmeid, mis aitaksid paremini kasutada ühtekuuluvusfondide rahalisi vahendeid. osa lahendustest on nüüd teie käes, kui te võtate järgmise mitmeaastase finantsraamistiku õigeaegselt vastu. samas Euroopa Liidu eelarve on jätkuvalt suure surve all nende maksete tõttu, mille suhtes on võetud kulukohustused tulevasteks aastateks ja kuna võetud kulukohustuste suure taseme ja tehtud väikest, väikese mahu kombinatsioon suurendas rekordiliselt suureks eh, kulukohustuste mahu kakssada kuuskümmend seitse koma kolm miljardit eurot ja me kardame, et see kasvab veel aasta kaks tuhat kakskümmend lõpuks. ja me arvame, et järgmises MFF-is peab see teema olema kindlasti prioriteetne nüüd vaidlus netomaksjate, kes tahaksid vähendada kulukohustusi ja netotoetuse saajate vahel, kes ütlevad, et tehke rohkem, on arutelu, millesse Kontrollikoda ei sekku, aga samas tahaks juhtida tähelepanu sellele, et eh, praegu teie seadusandjate räägite eh, finantsprogrammide mõjust, eh, nii et peate eh, selle peale mõtlema, et kulukohustusi aina kasvab ja üha rohkem lükkub tulevikku. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liidu kogu eelarve moodustab alla ühe protsendi kogu Euroopa Liidu kogu rahvatulust. niisiis on oluline, et neid vahendeid eelarvest tõhusalt kasutataks. aga samas me peame olema realistid selles suhtes, eh, et mida annab saavutada meile usaldatud vahenditega. kui loome ootusi, mida ei ole võimalik täita, siis kaotame jälle kodanike usalduse. ja tahaks rõhutada, et Euroopa Liit ei tohiks anda lubadusi, mida ta ei suuda täita. nii et me peame iga päev tõestama, et Euroopa Liidu pädevust kasutatakse tõhusamalt liidu kui liikmesriigi tasandil ja üks mõte veel, mida tahan teiega jagada, enne kui lõpetan. audiitoreid eh, tuntakse selle järgi, et nad nagu vaatavad ajas tagasi, aga äh, siiski meil on õigus ka tulevikku vaadata ja meilt on oodata lähinädalatel terve rida arvamusi, mis puudutavad äh, järgmist perioodi MFF-is kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. parlament ja nõukogu peavad olulisi valikuid tegema ja me tervitame seda, et komisjon on siin loomas vundamenti ja samas näeb ette suure paindlikkuse, mida praeguses eh, MFF-is on vajaka, see on samm õiges suunas. lugupeetud daamid ja härrad, jah, me liigume üha ebakindlamas maailmas, nii et tähtis on, et meie otsused põhineksid tugeval finantsalusel. me peame oma kodanikele näitama, et suudame oma kohustusi täita, seda tõhusalt ja viisil, mis tõesti muutusi kaasa toob. ma tahan teid tähelepanu eest ja ootan juba huviga meie vahelist mõttevahetust. mina ja minu kolleeg Lasaru on teie käsutuses vastamaks küsimustele. aitäh, härra president, selle väga huvitava ja olulise ettekande eh, esitamise, aruande esitamise eest tahaksin härra Lazarult äh, küsida, kas ta sooviks kohe sõna saada. kas soovid, soovite praegu sõna võtta? küsib koosoleku juhataja. aitäh, proua juhataja. mul ei ole midagi lisada sellele, mida Kontrollikoja president äh, juba ütles, olen valmis küsimustele vastama. palun, volinik Oettinger oh,. lugupeetud juhataja, proua Kressle lugupeetud äh, härra Leene, härra Lazaru. kui me räägime ähm, komisjoni seisukohast, siis täname teid äh, kontrollikoja aasta aruande eest ja võtame soovitused huvi ning nõusolekuga äh, vastu. me oleme tänulikud, et kontrollikoda on äh, omistanud nii suurt äh, tähtsust Euroopa Liidu eelarvele kui väga olulise, olulisele Euroopa Liidu instrumendile ning äh, me jagame seda eesmärgi püstitust, et äh, läbi eelarveliste vahendite on võimalik saavutada Euroopa Liidu lisaväärtust. üks protsent Euroopa Liidu SKT-st moodustab Euroopa Liidu eelarve ja seda peaks eesmärgipäraselt kasutama. ja millised on ootused, avalikkuse ootused eelarvele, samuti nõukogus, parlamendis ja väga raske on tegelikult kõikide nende, nendele ootustele vastata ning samas peaksime muidugi ka veamäära vähendama ja et ei oleks vahendite raiskamist tagama kontrollikoda äh, siin nendib, et äh, oleks võimalik äh, olukorda veelgi parandada. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruanne on, on märk veelgi suuremast vahendite kasutamise optimeerimisest Euroopa Liidus. siin on ka soovitused kontrollikojalt siin äh, kajastuvad ka äh, parlamendi ootused meile, me võtame neid kõiki tõsiselt ja see kõik puudutab ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise protse-, protsessi, mis nüüd alguse saab. kui me räägime vahendite kasutamise optimeerimisest, äh, siis siin on oluline hea koostöö liikmesriikide mm, ning Euroopa Komisjoni vahel. me oleme endiselt äh, suhete optimeerimise äh, protsessis oma komisjoni teenistuste vahel ning äh, ministeeriumide, liikmesriikide ministeeriumide ning kohaliku tasandi valitsusasutuste vahel. me teame seda mõtteviisi, mis ikka ja jälle esile tõuseb, et me peaksime suurendama äh, kvaliteeti vahendite kasutamisel ja see on selgelt meie eesmärgiks ja püüame igal, iga juhtumi puhul ähm, äh, olukorda parandada. president Leene kõnes toodi välja ka äh, arengut äh, õiges äh, suunas. me räägime sellest märkusega arvamusest, siis me näeme, et veamäär on aasta-aastalt vähenemas enamiku suuremate Euroopa Liidu programmide puhul on need protsentuaalsed vähenemised veamäära puhul äh, saavutatud. üldine äh, arvamus äh, üldiselt toob ette parema olukorra Euroopa Liidu eelarves iga aastaga. siin on terve rida konstateeringuid selles aruandes, mis ei ole meile sugugi uued, mis, millega me tegelikult tegeleme jooksvalt. siin on ka selliseid soovitusi, mida me soovime integreerida oma tuleviku töösse komisjonis, need konkreetsed eesmärgid, horisont, horisont kaks tuhat kakskümmend, siin on juhitud tähelepanu sellele, et personalikulud on liialt keerukad on raskesti mõistetavad ja seetõttu oleme me ka enda eh, juhistes eh, tööjuhendid üle vaadanud. ja kui räägime ühtekuuluvuspoliitikast, eh, siis siin on räägitud sellest, et on erinevaid kontrolliorganeid väga palju liikmesriikides, me peaksime siin püüdma töö kvaliteeti parandada ka liikmesriikides ja sellega me kindlasti tegeleme. nüüd äh, aga kui me räägime äh, nendest vahenditest äh, täitmata kulukohustustest, äh, kui me räägime sellest äh, arvust, mille härra Leene välja tõi, kakssada kuuskümmend seitse koma kolm miljardit eurot. euroskeptikud Äh, ütleksid, et liiga palju on äh, raha, võiksid öelda, et äh, tegelikult ju kahe eelarveaasta mahus on seda raha siin. tegelikult see niimoodi ei ole. Euroopa teeb väga pikaajaliste projektidega tööd või programmidega tööd. Connecting Europe Facility, Euroopa ühendamise rahastu näiteks ja paljud teised programmid, mida ähm, plaanitakse, viiakse täide, äh, hinnatakse, et äh, selliste programmide puhul ei ole viis aastat sugugi pikka aega. ja teatud äh, liikmesriikides on projektide ellurakendamine, rakendamine niivõrd pikk, et võib öelda, et valdkond on üle reguleeritud ja seetõttu on täiesti selge, et äh, kulukohustused toovad endaga kaasa maksed, äh, kuid äh, vahepeal on selline lünk täiesti normaalne. kuid me peame muidugi püüdma seda summat vähendada, kuid lõppude lõpuks ei tähenda see seda, et seda raha ei kasutataks, seda ei makstaks programmide äh, Äh, huvides. Äh, see on tegelikult selline ülemineku arv, mitte selline arv, mida Euroopa kriitikud äh, saaksid oma argumentide keskmesse seada. nii et me ei räägi siin mingisugusest ummikseisust, vaid sellest, et tegemist on lihtsalt pikaajalise projektiga suurte programmide, suuremahuliste programmide puhul, mida pikemalt ellu rakendatakse järgmise finantsraamistiku sooviksime teha kõik selleks, et äh, seda mõõdet vähendada. loodetavasti saame me vastu võtta finantsraamistiku ähm, mitte viimasel hetkel, mitte nii nagu detsembris äh, kaks tuhat kolmteist, loodetavasti äh, ikkagi aprillis kaks tuhat üheksateist juba, mitte järgneva aasta detsembris nii et me saaksime enne jõustumist äh, seda perioodi veel kasutada, et ennast ette valmistada. mitte N pluss kaks, vaid N pluss äh, kolm võiks olla see äh, valem, mida me kasutame ja tahaksin tänada ka selle koja liikmeid toetuse eest, sest siis näeks olukord hoopis teistsugune välja me võime siin rääkida N pluss neljast, N pluss viiest, N pluss X-ist, aga N pluss kolm on täiesti konkreetne vastus äh, sellele, kes, äh, nendele, kes seda teemat äh, on kritiseerinud. muidugi me peame püüdma veamäära veelgi vähendada ja see on väga suur prioriteet komisjoni jaoks, me peaksime seda näitajat veelgi parandama, see on selge sooviksime esile tuua selle, et kui me räägime vigadest, siis alati ei ole tegemist pettustega või raiskamisega või korruptsiooniga. tihtipea-, tihtipeale on tegemist keerukate juhtudega. ja need on, ma ütleksin, lausa normaalsed, mitte tihtipeale pettuse juhud. ja meil on siin tegemist äh, vigadega, mis ilmnevad äh, pärast, äh, mitte äh, eelarveaasta jooksul. ja see muidugi tähendab seda, et me peame püüdmäära, veamäära veelgi vähendada kui me räägime kogu programmi lõppemisest ja siis kontrolli läbiviimisest, siis on selgelt veamäär äh, alla kahe äh, protsendi. kaks tuhat seitseteist aastal äh, veamäära hindame meie Anna alla ühe protsendi, null koma kuus protsenti võiks olla see korrektne näitaja nii et kindlasti me tahame oma ettekirjutusi, äh, eeskirju lihtsustada, aga mitte niimoodi, et kontrollisüsteem sellega äh, nõrgemaks muutuks. me püüame võimalikult vähe bürokraatiat luua, kuid äh, samas peaks kontroll olema piisavalt tihe, et lüngad ei suureneks ning kuritarvitamisjuhtumid edaspidigi peab äh, lisaväärtusele suurt tähelepanu pöörama ja tulemuslikkusele, äh, tõendavatele, tõendatavatele tulemustele. lugupeetud daamid ja härrad, äh, tahaksin meile ka oma tulem-, teile ka oma tulemuslikkuse ette, aruannet tutvustada Äh, seal on välja toodud see, kus Euroopa Liidu eelarve äh, toob tulemusi kodanikele ja suuremad äh, edusammud näitavad selgelt seda, et Euroopa tasandil iga euroga, iga projekti, iga programmiga me saavutame lisaväärtuse, mis peegeldub ka kahekümne seitsmes, kahekümne kaheksas liikmesriigis ja mida üksi riigid ei oleks suutnud saavutada ja järgmise eelarve äh, raames soovime veelgi enam keskenduda just äh, lisaväärtuse küsimusele, et me ei toeta ühtegi kulutust, mis ei anna lisaväärtust Euroopa Liidu äh, kodanikele. tahaksin anda teile teada ka kaheteistkümnendal oktoobril toimuvast konverentsist, kus räägitakse sellest, kuidas seda lisaväärtust suurendada nii et äh, ähm, ma leian, et oleks oluline, et seal osaleksid kindlasti nõukogu ja kindlasti ka teie komisjoni esindajad. järgmine äh, finantsraamistik võtab arvesse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kontrollikoja aruannet, samuti eelarve täitmisel heakskiidu andmise raportit ma tänan äh, selle eest, et Kontrollikoda ei ole vaadanud ainult tagasivaatavalt ja kriitiliselt äh, meie eelarvele, äh, vaid vaatab ka tulevikku, on enda arvamuse välja toonud erine-, eriraportite kaudu. nii et Kontrollikoda on siin välja toonud väga olulisi nõuandeid ka tuleviku tarvis, mida me saaksime, mida me saame ka kahe tuhande üheksateistkümnenda eelarve koostamisel arvesse võtta ning eelarve, eelarve koostamisel tulevikus üldiselt ja tahaksin tänada selle eest, et paindlikkus on äh, meil äh, muutunud ühiseks väärtuseks. nüüd, äh, kui me räägime netomaksjatest ja netotoetuse saajatest ja ma soovin oma raha tagasi, see I want my money back loosungist. minevikus äh, on äh, äh, põllumajanduskulutused ja ühtekuuluvuspoliitika moodustanud kaheksakümmend protsenti äh, meie eelarvest ja alati on võimalik näha seda, mida siis tagasi saadakse selle toetuse eest. kui me nüüd räägime aga teadusuuringutest, rändest, põgenikest, piirikaitsest ja need on muutumas üha tähtsamaks, siis ei tule siin enam raha tagasi. see jääb Egiptusesse, Malisse, Nigeeriasse jääb Bulgaaria piirile, Bulgaaria-Türgi piirile, kuid äh, siin on teatud äh, ootused äh, liikmesriikidelt ning kodanikelt, et see raha kuidagi tuleks nende riigikassasse tagasi, kuid tegemist on investeeringuga, millest tegelikult kodanikel, maksumaksjatel kasu, eriti just nendes riikides, kes on netomaksjad Euroopa Liidu e-, eelarvesse tahaksin veel kord teid tänada selle aruande eest, tahaksin teid tänada äh, suurepärase koostöö eest ekspertide vahel, mm, teie poolt ning meie teenistuste vahel ja järgnevatel nädalatel me kiiresti uurime veelgi põhjalikumalt, kuidas me saame seda aruannet ära kasutada komisjoni töös. et ma ei näe siin mingit põhimõttelist äh, vastuolu ja oleme tänulikud äh, ja nõus teie poolt soovitatuga, aitäh! suur tänu, härra volinik. nüüd ma annan sõna vari, raportöörile ja siis variraportööridele ja siis saavad komisjoni liikmed. kõigepealt proua ja la, la Sender. Sí, gracias, presidenta. Eh, agradecer desde luego pues al. aitäh, juhataja. tänaksin äh, president äh, Leenet aastase kontrollikoja raporti tutvustamise eest. siin on näha, et süvenevad senised eh, tendentsid ja mm, siit on ka näha äh, pikkade jõupingutuste tulemus, mida on teinud äh, erinevad äh, institutsioonid, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, äh, Kontrollikoda, kes on olnud ka väga kannatlik, samas väga aktiivne oma kriitika ja soovitustega. ja siin tuleb mõelda ka liikmesriikidele, kes on teinud oma osa tööst, mis on samuti keeruline, nagu ka volinik Oettinger ütles, võttes arvesse kõiki vajadusi ja nõudeid. seega äh, õnnitlen teid äh, tehtud edusammude eest. Ähm, me kindlasti peame mm, neid äh, tutvustama kõigile, kes huvituvad meie programmide juhtimisest, nagu öeldud, äh, moodustab äh, see ainult ühe protsendi Euroopa Liidu kogu rahva tulust, kuid äh, need vahendid võimaldavad erinevaid poliitikaid ähm, toetada ja seda erinevates prioriteetsetes valdkondades, et tulla toime kriisiga, mis on meid kümme aastat nõrgestanud ja millest tuleb nüüd äh, välja tulla ja me peame kindlasti selgitama ka seda, et äh, on tehtud palju jõupingutusi, eelarve täitmine äh, on nüüd stabiilne ja siin tuleks ka täpsustada veel, teeksin seda ettevaatlikult, samas optimistlikult, et osa neid ähm, põhjuseid, miks äh, eelarve täitmine on edukam olnud, lähtuvad sellest, et äh, just aastal kaks tuhat seitseteist, et äh, maksete maht oli väiksem sel aastal, kuid üldiselt siiski saame öelda, et oleme eelarve korralikult täitnud. oleme kontrollikojalt, kellega me teeme äh, suurepärast koostööd, tänu millele on ka eelarve parem olnud. on, äh, on siis meie komisjoni eestvõttel algatatud mitmeid äh, reforme selles valdkonnas ja eesmärgiks on olnud siis see, et kohandada oma tegevusi paremini sellele, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad ja kui me oleme neid andmeid nüüd võrrelnud, siis näeme, et jah, mõnedes valdkondades nagu põllumajandus ja ühtekuuluvus on endiselt mõnevõrra probleeme ja me peame seega tegema koostööd, lähtudes siis äh, andmetest ja äh, tehes äh, nende põhjal järeldusi. ja eesmärgiks on muidugi see, et ei oleks võimalik ette heita, et eelarve täitmine on kuidagi ebastabiilne ja seda kindlasti on ka siis näha, kui toimub eelarve täitmisele kinnita-, kinnituse andmine. lisaks sellele on selge, et öö, äh, otse öö, äh, maksned ja toetusõigustel põhinevad öö, äh, maksed on üsna e, erinevad ja siin me oleme ka soovinud lihtsustusi ja tundub, et oleme õigel teel. ja koos komisjoniga just asume mõtlema nende otsemaksete, otsetoetuste haldamise üle. meile tundub, et siin on tõesti võimalik paremini tegutseda, nii juba ka nagu mitu aastat on teadusuuringute valdkonnas tehtud. ja peab ka mõtlema siis, äh, millistes ühise haldamise valdkondades on võimalik äh, edusamme teha. ja kuna äh, oleme viimasel kümnel aastal siiski kriisi tagajärgedega üsna edukalt püüdnud toime tulla, siis nüüd on meil hulgaliselt äh, täitmata kulukohustusi ja sellega tuleb äh, kiirelt ja hoolikalt äh, tegeleda. Mm, mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleb siis sellele mõelda, kuidas saab tõhusamalt neid äh, kohustusi täita äh, ja ka nõnda, et äh, me ei teeks mineviku vigu, mida on raske kodanikele selgitada, nagu on toimunud näiteks ühtekuuluvuse valdkonnas, on vahendeid, mis on kulutamata jäänud õigel ajal ja seega muutub, on tekkinud Ähm, probleeme selle selgitamisega. ja on ka ähm, mõningaid muid äh, lahtiseid küsimusi, ka siin tuleb äh, komisjoniga mm, mõtteid äh, vahetada, näiteks selles eelarve osas, mis puudutab rännet ränne on väga üldine teema, meil on rändevoogude haldamine, aga siin on ka äh, arengupoliitika, äh, nii et see on nagu välispoliitika osa ja äh, olen seda mitmel korral ka komisjonile öelnud, sest komisjon peab samuti selle üle mõtlema, aga ka meie ise. kui Ehm, me teeme auditit siis selle kohta, kuidas suhteliselt tagasihoidliku eelarvega on võimalik eh, Euroopa Liidu eh, huvisid paremini eh, esindada, aga nüüd tuleb siiski paremini ka selgitada seda, et meie Euroopa tegevustel on kindel lisandväärtus Äh, tundub, et siin on meil selline Gordioni sõlm ja see tuleb mingil kombel läbi raiuda, et äh, selgitada kodanikele, kuidas me töötame ja mil viisil peab see olema läbipaistvam, kuidas seda läbipaistvamaks teha ja aastal kaks tuhat üheksateist on siin ka probleeme oodata, meil ei ole veel aega olnud seda kõike analüüsida, kuid seda hakkavad ära kasutama populistid, Euroopa demokraatia, Euroopa äh, äh, nii-öelda kodanikuks olemise vastu nii et äh, seda kõike tuleb täpselt selgitada, kuidas väga väike osa eelarvest ja sellega seotud äh, mm, programmid äh, ja võimekus saavad pakkuda lahendusi sellele probleemile, mis on Euroopa kodanike jaoks väga oluline ja siin tuleb ka tulevasi valimisi silmas pidada. nii et äh, siin on jah, tuleb silmas pidada seda, mida kodanikud näevad ja mida ka populistid hakkavad ära kasutama, nii et äh, eelarve täitmisele kinnituse andmisele samamoodi tuleb siis äh, teha omavahel tihedat äh, koostööd, äh, peame neid tegevusi tõhusamaks muutuma, ka just äh, õigusloomelist ja haldamise aspekte. just sellega on võimalik meie tegevuse kuvandit kodanike silmis parandada, me te-, me ju tegutseme ainult ühe protsendi raames, kuid selle mõju on siiski päris suur suur tänu, härra Leene. jah, ma tahaksin äh, mõned täiendavad märkused teha, see on tubli edasiminek, kui komisjon teeb nüüd ettepaneku, et äh, kui me äh, vaatame ralli, siis N pluss kahelt läheme üle N pluss kolme määrusele. jah, see on praegu nii seetõttu, et Eh, väga palju oli täiendavuse põhimõtte rakendamisega liikmesriikide finantskriisi tõttu eh, suuri probleeme. nii et see erakorraline olukord on vaja nüüd lõpetada ja minna tavapärasele menetlusele. ega Kontrollikoda ei olegi täitmata kulukohustuste rallide vastu see on jah, tavapärane nähtus, aga tähtis on see, et tegelikult eh, nende kulukohustuste summa ei kasvaks suuremaks kui kahekordne eelarve, see teeb muret. Eh, nii et ma loodan, et eh, nüüd see trend pööratakse ümber, komisjongi selle peale mõtleb, et kuidas seda trendi nüüd tagasi pöörata ja ma arvan, et see menetlus, mis praegu on käivitatud, on õige, aga nüüd on vaja ka, et kõik ellu rakenduks. jah, ja siin on pingeid. ühelt poolt lihtsustamine. jah, et otsene eelarveliste vahendite haldamine, aga teiseks tulemused ja tõhusus ja siin on vaja tasakaal leida nende kahe poole vahel. ja muidugi põhimõtteliselt on õige kõik asjad lihtsamaks muuta, aga mitte alati see ei ole sobiv. jah, on vaja ka mõistlikult tõhusust kontrollida ja mõnikord on selleks vaja keerukamaid eeskirju, aga see ei tohi minna nii keerukaks, et jälle vigu hakkab rohkem selle pärast tulema. nii et tõsine õige tasakaal on vaja saavutada nüüd, mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, jah, me toetame kahel käel seda protsessi nagu alati ja MFF-i puhul ma ütlesin, et juba järgmisel nädalal tuleb meil terve rida arvamusi veel täiendavalt juurde. jah, kaksteist valdkonda on meil juba kaetud arvamustega, ma arvan, need on kasulikud ja ka rallide kohta, täitmata kulukohutuste kohta tahame teha ühe põhjaliku analüüsi ja ma arvan, et äh, mina presidendina kolleegiumile teen ettepaneku, et mõtleme, et äkki peaksime analüüsima põhjuseid, miks neid täitmata kulud, kohustused nii mahukaks on kujunenud ja mõtleme selle peale siis koos, kuidas asja parandada. juba mõnda aega äh, oli, tagasi sundis meil Jaspersi kohta aruanne ja siis me mõtlesime ka, kuidas halduslikult tõhusamaks muuta vahendite kasutamist Jaspersist. me olime üsna kriitilised oma aruandes ja tegime ähm, konkreetseid ettepanekuid ja neid leiab ka teistes instrumentides. nüüd rändeteema. jah, see on uus raskuspunkt ka meie töös. nagu te teate, et äh, me ei toeta ainult välispoliitikat laiemas mõttes, vaid ka õigusriigi teemadega tegeleme, rändeküsimustega peame tegelema ja teistegi teemadega oleme tegelenud ja meil on ränne ja töö teemaks ühel järgmises aruandel. nii et nendestki valdkondadest me tahaksime oma seisukohti kontrollikojas veel täiendada ja parandada. aitäh! nüüd variraportööride voor. mina olen äh, Rahvapartei variraportöör ja sellepärast võtan sõna esimesena. nüüd, kus mul on see võimalus, ma tahan kõigepealt tänada presidenti aruande eest, see on kasulik, aga mõned laused korduvad aastast aastasse igas aruandes, aastaaruandes, eriaruandes, nimelt et komisjon ei kasuta seda informatsiooni ära, mis on olemas. Te ütlesite, et nad ei kasuta piisavalt. kas on ka tööhüpotees teil, miks siis nii, miks komisjon ei kasuta seda informatsiooni, mis tema käsutuses on, ära? ja küsimus ka volinikule, et miks siis see informatsioon, mis on olemas, on kasutamata jäänud? ja sellest ka küsimus, et kuidas siis liikmesriikide haldusasutustel asju lihtsamaks teha ja väga huvitavaid äh, asju võib lugeda iga-aastasest tegevusaruandest. ja see iga-aastane tegevusaruanne, äh, see käsitleb usaldusväärsust ja statistikat finantsvahendite kasutamisele ja viitab ka probleemidele. küsimus on nüüd selles, teie eh, usaldusväärsus statistikas ja teie kriitika, mis aasta, iga-aastases tegevusaruandes kõlab sel teemal ja kolmas finantsinstrumendid. jah, see on minu jaoks kõige huvipakkuvam osa. jah, meil on neli korda rohkem nüüd finantsinstrumente, aga eh, et nüüd toetuse saajate jaoks on see kümme protsenti ainult kulutustest, mis neil tuleb teha. jah eh, ma saan aru, et pangad peavad oma bilansid korda saama ja sellepärast äh, rahalisi vahendeid napib ka. aga me, meil on paraku nüüd see, ainult vanad aruanded ähm, kasutada selle nähtuse analüüsimisel, nii et kuidas teie leiate finantsinstrumentide puhul kahju, et on vaja säästa ja tähtis on ikkagi, et investeerijad saaksid kiiresti raha investeeringuteks hakata kasutama, aga paraku on olukord vastupidine. jah, vanast perioodist eh, finantsinstrumendid, mis lõpevad eh, kaheksa koma viis miljardit eurot eh, on kasutuseta. nii et mida siis ette võtta sellises olukorras? jah, ja ka nüüd teadusuuringute vallas see veamäär. ja huvipakkuv ja tähtis on tõesti, et me veamääraga veelgi tegeleksime. see on hea, et ta kahaneb. tõesti, meie tööl on tulemusi ja see on suurepärane aga kui me vaatame, kui tähtsat rolli etendab avansiline finantseerimine ja siis need korrektiivid, mida tehakse, ma arvan, et siin on veel teemad, millega tuleks tegeleda. ja Martina Jabalova saab järgmisena sõna. Uh, jah, aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kõigepealt sooviksin äh, tänada Euroopa Kontrollikoda äh, suurepärase põhjaliku töö eest äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve aruandega ja nagu te kujutate ette, on siin minu jaoks väga palju öö, olulist eh, infot ja siin on juba mitu aastat rõhutatud eh, just eh, eelarve haldamise, täitmise tõhususe küsimust ja ma arvan, et see ongi seotud meie lisandväärtusega. aga mulle tundub, et komisjon ei kasuta piisavalt hästi ära seda infot, mis äh, neil tulemi-, tulemuslikkuse kohta on ja, ja mulle tundub ka, et äh, kollektiivsete meetmete võtmisel äh, seda ei kasutata piisavalt ära, ma arvan, et komisjon peaks siin rohkem pingutama ja sellist kultuuri arendama, mis seda arvestaks nii et oluline oleks just see Äh, teada ka, kuidas äh, seda tulemiskese infot komisjoni äh, otsustustegevuse prots-, otsustustegemise protsessis ära kasutatakse. mis puudutab siis neid ähm, kulujärgsete hüvitiste struktuuri, siis see on minu meelest väga üllatav, siin on siis üheksakümmend kolm protsenti mainitud siis erinevaid Äh, äh, mainitud siis seda erinevate äh, projektide kohta siis, mis on siis kõlb, mille, mida, mille puhul siis tagasi makstakse või siis mitte, nii et minu esimene küsimus puudutab seda veastruktuuri, mul on küsimus komisjonile ja äh, kontrollikojale, mida oleks võimalik äh, veel rohkem lihtsustada, et oleks selgemini arusaadav, et missugused äh, projektid on kulukõlblikud ja missugused mitte sest kui meil on vastus sellele küsimusele, siis me saaksime ehk vältida üheksakümmend protsenti nendest äh, vigadest äh, ähm, kulude hüvitamisel. Äh, teine küsimus on tulude kohta ka. täna hääletab ähm, parlament õigeaegse resolutsiooni üle, mis puudutab tolli Äh, makse ja seda äh, on ka mainitud äh, Olafi iga-aastases raportis ja minul on küsimus kontrollikojale, mida peaks tegema selleks, et tollimaksud kogutaks kõikjal piiridel tõhusalt kokku ja see annab ju teatavasti osa Euroopa Liidu omavahenditest, aitäh. kolleeg Flanagan, kolleeg Flanagan, kolleeg De Jong, palun jah, aitäh, mul on äh, kahjuks jah, kolleeg pidi ära minema, saan väga lühidalt äh, teha, üleüldine pilt näitab, et minnakse õiges suunas, me oleme sellega ilmselt äh, kõik nõus, mm, mõned äh, märkused siin olid, mul on üks äh, konkreetsem küsimus Ühtekuuluvusfondi kohta. möödunud äh, aastal oli see joonealuses märkuses, aga kuskil see kindlasti oli äh,, Ähm, äh, märkus äh, selle kohta, et äh, seal veamääras ei arvestates siis kaks tuhat kuus aasta finantsinstrumentes, neid oli kaks koma viis miljardit, see peaks, seda siis arvestati välja sellest kulukõlblikkuse perioodist ja tahtsin küsida, missugune on see summa sel aastal, kuna siin äh, komisjonis me arutasime seda väga põhjalikult, kas see tuleks sinna lisada või ei ole, see ei ole päris reeglipärane ja äh, see äh, oleks lisanud veamäärale veel kaks protsenti lisaks siis sellele veamäärale, mis juba välja toodi. teine märkus, ma märkasin, et Äh, julgeoleku ja äh, kodakondsuse äh, osa selles raportis ei käsitletud. Ähm, ma loodan, et järgmisel aastal see muutub, sest see on äärmiselt tähtis valdkond meie jaoks, siin juba mainiti rännet Äh, oleme äh, rääkinud pagulaste äh, agentuurist ja ka tuleviku arengutest, kui tuleks sinna rohkem vahendeid suunamata, nii et ma arvan, et see peaks, see valdkond peaks pälvima rohkem tähelepanu. ja viimaks Junckeri fondi arvud on minu jaoks väga murettekitavad, makseid on väga vähe tehtud Veneluksi kohta oli mainitud siin üht-teist, aga just paljudes riikides on, on see probleem ja seal on väga vähe makseid tehtud. nii et kas see tähendab seda, et tegelikult see praktikas see fond ikkagi ei toimi väga hästi ja me peame kogu, kogu selle struktuuri ehk muutma või mis te arvate, kuidas seda saaks äh, parandada, aitäh? kolleeg Stas, palun. Ähm, E-, Eerst en vooral wil ik uh, de heer Lene en al zijn... jah, eh, aitäh. kõigepealt eh, suur tänu härra Lenele ja kolleegidele ja mm, palju tänu teie kaastöötajatele ka, sest teatavasti on ju iga liikme taga veel terve meeskond nii et suur tänu mm, selle eest, et teist korda järjest juba esitlete meile tõhusat ja kiiret raportit. ja ka agentuuride raport tuli väga äh, vara, nimelt kuu varem kui möödunud aastal. mis puudutab äh, seda iga-aastast raportit, millest äh, me praegu räägime, nagu Deniss ütles ka, on hea, et veamäär aasta-aastalt väheneb. juba mõnda aega on näha, et äh, raport sisaldab väga palju infot, liikmesriigid on selle infoga kursis, komisjon ka, aga keegi ei kasuta neid, et seda veamäära veelgi vähendada. just majanduskasvu ja tööhõive osas äh, äh, meil on neli üle nelja protsendi, me võiksime seda viia äh, kahe protsendini või isegi null koma nelja protsendini. samamoodi Arengufondi osas. ka siin on äh, päris palju miljardeid ja siin on kasutusel ja siin on äh, veamäär neli koma üks protsenti aga siin on ka lihtsalt äh, saavutatav kaks koma kaheksa protsenti, nii et äh, proua Kressle, üks küsimus äh, teile. juba päris kaua aega, juba möödunud, selle mandaadi ajal oleme püüdnud leida meetodid, tänu millele liikmesriigid, pädevad asutused, komisjon hakkaksid ära kasutama asjakohaselt seda infot. mitmeid meetodeid on välja pakutud, kuid äh, liikmesriigid ei ole sellega nõus, nad ei taha vastutust võtta. ja sel korral ma, ma usun, et eelarve äh, täitmise kinnitamise raportis meie raportöör teeb ka selles suhtes kindlasti tõsist tööd härra Leene äh, mainis täitmata kulukohustusi, mis järjest äh, suurenevad siin dokumendis, siis äh, eile äh, saadetud dokumendis leheküljed kuusteist ja seitseteist võib lugeda järgmist, et praeguse finantsraamistiku lõpuni avaldavad need kulukohustused väga suurt survet eelarvele ja võib äh, juhtuda, et ei jõutagi väljamakseid teha ja siin on siis mainitud summad kakssada kuuskümmend seitse koma kolm miljardit eurot, aga leheküljel seitseteist on näha, et on endiselt äh, riike, äh, kes on maksetega jäänud hiljaks rohkem kui kümne protsendi ulatuses tegemist on siin uute liikmesriikidega ja siin on tegemist äh, haldusliku äh, probleemiga või poliitilise probleemiga. ühel hetkel tuleb ka sellest rääkida järgmise finantsraamistiku puhul ja peaks äh, mõtlema, kuidas see üldse võimalik on, kas on mõtet äh, raha sinna niimoodi pumbata ja küsimus äh, volinikele, kas teil on mingi strateegia selles suhtes, minu meelest on tegemist poliitilise probleemiga. siin on terve hulk riike, kes mm, ei ole võib-olla väga rahul Euroopa Liidu liikmesusega nii, mis siis, äh, veel üks asi, mida siis siin äh, raportis ei ole, härra Leene, tahaksin äh, rääkida ühest kontrollikoja liikmest, kelle suhtes on käimas Olafi menetlus, me ei ole Olafi raportit selle kohta veel lugenud. ma ei ole asjast hästi aru saanud, teie olete kriitikaturmtule all kümme aastat äh, tagasi, ma mäletan, oli meil sarnane juhtum ja sellel olid rängad tagajärjed. ja ma ei kujuta ette, et nende viimase kaheteist aasta jooksul on teil olnud ainult üks niisugune juhtum. mulle tundub, et äh, kontrollikajas on selline teatud varjamise kultuur Ehm, ma loodan, et te olete kursis sellega, mis teie asutuses toimub, aga võib-olla ka heidutatakse teil inimesi, ehm, mistõttu ehm, lihtsalt varjatakse niisuguseid juhtumeid. aga korraga siis üks liige satub kriitika alla ja algatatakse Olafi menetlus peasekretär, president omal ajal äh, võtsid vastutuse, toimus siseaudit ja kuidas on siis nüüd võimalik, äh, et see skandaal on ka kaksteist aastat äh, kestnud, kuidas see on võimalik, kas teil on muid sarnaseid juhtumeid? tundub, et ei ole, mina tahaksin, et uuritaks kontrollikoja praktikat selles vallas ja tehtaks selgeks, mis on viimase kaheteist aasta jooksul seal asutuses toimunud. mulle tundub, et tegemist on üsna levinud praktikaga. kui me soovime kontrollikoja äh, sõltumatust tagada, tuleks sellega tegeleda, aitäh. jah, ma teen ettepaneku et kolleeg vastab spetsiifilistele küsimustele ja siis mina veel vastan neile küsimustele, mis jäid vastamata aitäh, aitäh, proua juhataja. aitäh, härra president. kõigepealt äh, vastan küsimustele, mille esitas proua Kressle. Äh, ja nendele küsimustele, mille esitas härra Lestas miks äh, komisjon, kuigi neil on info olemas, ei suuda nad äh, veamäära vähendada. tegelikult ei ole tegemist siin mitte ainult äh, komisjoniga, vaid ka liikmesriikide asutustega ja ei ole ühte vastust sellele küsimusele, siin on erinevaid põhjuseid. kas tegemist on ebatäieliku aruandlusega, võib-olla ebaselgete juhtnööridega, suunistega komisjoni poolt, ei ole piisavalt äh, ähm, auditiasutust äh, koolitatud või siis ei ole piisavat järelevalvet komisjoni poolt äh, liikmesriikide asutuste üle. ja tooksin ka ühe näite, millega me sel aastal kokku puutusime me nägime ühes tegevuskavas Äh, finantsinstrumentide kasutamist äh, selleks, et äh, abistada VKE-sid, nägime et, et kaheksakümmend protsenti summast läks ettevõtetele, mis ei olnud tegelikult väikesed. auditiasutus kontrollis et äh, raha on makstud, ülekanne on tehtud, kuid nad äh, ei läinud kaugemale sellest. komisjon, kui nad ähm, said äh, liikmesriikidelt aastased andmed, ei kontrollinud seda infot, võtsid selle vastu nii, nagu see esitati. nii et kui äh, vaeva näha, nähakse selle kallal, siis võib seda veamäära kindlasti vähendada. nüüd äh, äh proua Labajeva küsimus, et mida saab ette võtta selleks, et veamäära vähendada abikõlbmatute äh, projektide ja kulude puhul vastus on sama, enam koolitust, enam järelevalvet komisjoni poolt. proua Labajeva küsis, mida saaks teha selleks, et tollimaksu nõuetekohaselt kogutaks. komisjon peaks tagama selle, et on piisav võimekus olemas, et et ähm, nõuete kohaselt ähm, laekuksid äh, tollimaksud. härra De Jong puudutas küsimust, mida me rõhutasime eelmises aruandes, äh, see kaks miljardit eurot. Äh, mida ei võetud veamäära puhul arvesse Ehm, seetõttu, et seda päeva muudeti, milleks need äh, vahendeid pidi ära kasutama. see oli äh, üks äh, üksikjuhtum seal ka seda, nende vahendite kasutamisperioodi pikendati ja sel aastal meil sellist olukorda ei ole. härra De Jong puudutas ka seda küsimust, mis puudutab äh, julgeolekut ja kodanikuks olemist, meie ressursid on äh, piiratud ja me peame neid võimalikult hästi ära kasutama. kulutused äh, ähm, julgeoleku ning kodaniku küsimustel on umbes kaks miljardit ja ma ei leia, et oleks hea ressursside kasutus äh, hakata siin erihinnangut koostama, kuid meil on teatud tehingute testimine ette nähtud selle info põhjal, mida meie nõuame kogu eelarve kohta. aga nagu president ütles, me viime läbi terve rea tulemuslikkuse auditeid ka sel teemal ja nagu president seletas, Mm, seda mandaati on äh, pikendatud, äh, laiendatud selleks, et tegeleda ka nende küsimustega. härra De Jong tõstatas äh, ka küsimuse, mis puudutab Junckeri kava, et kas see saavutab need eesmärgid, mis on püstitatud. õige peatselt aasta lõpus me tuleme välja eriaruandega, äh, ähm, tulemuslikkuse raportiga selle kohta, kuidas Junckeri plaan äh, edeneb ja kuidas ta eesmärkidele suudab vastata. aitäh! härra Leene, aitäh kolleeg Lazarule Äh, siin on ainult mõned äh, küsimused äh, veel jäänud vastata, üks puudutab finantsinstrumente, me räägime siin juba lähitulevikust, tuleb siis Junckeri plaani ja EFSI-d puudutav raport välja meie poolt, kuivõrd tulemuslikud, mõjuva, mõjusad on need finantsinstrumendid olnud, seal saab siis juba konkreetsemalt teie küsimustele vastata, mitte äh, Äh, ei saa me sellest rääkida aastaaruande äh, raames, kui me nüüd räägime teadusuuringutest, äh, siis mina niimoodi üldise tasandi nii-öelda spetsialistina ei saa täpset vastust praegu anda, kuid on võimalik vastava ala spetsialistiga, kellel on enam infot tema käsutuses, neid vastuseid otsida just selle konkreetse valdkonna kohta seal aastaaruandes ja kui me nüüd räägime tulemuslikkusest, siis äh, äh, tõepoolest äh, jah, tulemuslikkusest oleme me päris palju oma aastaaruandes rääkinud, kuid soovime sellele veelgi enam tähelepanu pöörata. me soovime ähm, koostada mm, veel eriraporti selle kohta, kuidas just tulemuslikkust parandada ka selle aastaaruande raames et äh, praegu me räägime sellest võib-olla lühiajaliselt ähm, ja kuna meil oli siin ka päris tihe äh, ajakava, siis me ei saanud sellele küsimusele piisava äh, põhjalikkusega keskenduda ja praegu ei saa ma ka öelda kindlalt, ähm, kuidas täpselt seda tulemuslikkuse valdkonda veelgi parandada, et see, see, et me saaksime sealt veelgi äh, tarvilikumat informatsiooni. kui me räägime rändest, siis mul on siin üks lisamärkus, jah, oluline on see, et me aastaaruandes vaatame ka seda, kuidas me oma ressurssidega ümber käime ja kuidas me infot kasutame, aga rõhuasetuseks jah, selgelt on ka rände küsimus, nagu ütles kolleeg Ajala Sender, me keskendume sellele teemale ja me teeme mida, isegi enamat kui lihtsalt eh, eriraporteid, me saame üha enam infot selle valdkonna kohta. nagu härra De Jongi ütles, on sellel teemal eriti suur poliitiline eh, tähtsus eh, ka juba nende summade tõttu, mis sellesse valdkonda lähevad nii et see on kindlasti üks meie ülesannetest, vaadata, kuhu see raha, mis sellele sektorile eraldatakse, kuhu ta õieti läheb ja kuivõrd tõhusalt seda kasutatakse ja tulemuslikult. ja nüüd viimane härra Destasi küsimus, see on minu jaoks veidi keeruline olukord, sest ma ei tohi sellest teemast avalikul koosolekul rääkida ma saan nüüd äh, esitada ainult üldise avalduse enda poolt. muidugi selliste juhtumitega, nagu te mainisite, me võtame neid ülimalt tõsiselt, kontrollikohas äh, äh, on käimas uurimine ja võin teile öelda sedasama, mida ma olen öelnud juba ka varasemalt ja et ma kindlasti tulen teie komisjoni ette ikka ja jälle tagasi, et sellest teemast uuesti aru anda. aga detailidest kahjuks ei saa ma avalikul istungil rääkida. tundub, et see on minu poolt kõik, aitäh, ütleb äh, proua Kressle ja pakuksin äh, välja, et äh, koordinaatorid saaksid selle Olafi raportiga konfidentsiaalselt tutvuda. härra volinik, palun. jah, ma tänan. jah, lühidalt vastused ka meie poole pealt. Euroopa Arengufond, seal on veamäär tõesti tõusnud neli-viis protsenti ja me suhtume sellesse väga tõsiselt. aga juhime tähelepanu sellele, et just selles valdkonnas on projektid projektipartneritega koos ja need on väga keerulised projektid ja projekti kestel me saame kogemusi juurde ja sellepärast on väga tähtis, et pärast projekti auditi käigus äh, see veamäär veel muutub ja viim-, möödunud aastal oli see üks koma kaheksateist protsenti. nüüd, kui te küsite, et äh, kas me kasutame kogu informatsiooni, ma ütleks, et jah me kasutame. meie ametnikud tahavad informatsiooni lugeda, kuulata ja kasutada, see on minu kogemus. mõnikord oleme ka väga jäärapäised me nõuame, et meie ametnikud seda teeksid ja teie oma ametnikelt samuti. nüüd, mis puudutab aastat kaks tuhat seitseteist, siis eh, jah, ei ole nähtav veel kogu infokasutus, osa infot on alles töös ja tulemusi te näete äh, järgmisel aastal ja hiljem. see protsess lihtsalt võtab aega, see on põhjalik protsess analüüsida andmeid, nii et ei saa öelda, et kui aruanne tuleb, et äh, kogu info on juba olemas ja peab ka olema ära kasutatud ja tulemust näitama. nüüd finantsinstrumendid ja nende kasutamine liikmesriikide tasandil Neid ei kasuta mitte ainult äh, Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriigi tasandil ja regionaalsel tasandil. Need niinimetatud uued ja innovaatilised finantsinstrumendid ja nende kasutamine. praeguses äh, eelarveraamistikus on meil ainult piiratud võimalused mm, äh, selles vallas, aga uues MFF-is me tegime ettepaneku, et kontroll ja hindamise võimalused Euroopa Liidu tasandil äh, tugevneksid tublisti ka nende instrumentide osas, mida kasutatakse liikmesriikide tasandil. nüüd, mis puudutab aruandekohustust, äh, millest liikmesriigid peavad kinni pidama, uus raamistik, uus MFF tugevdab aruandekohustust liikmesriikidele Äh, MFF-i äh, arutelude käigus olete teiegi sellesse oma panuse andnud, tähtis on, et nüüd läbirääkimistel parlamendi ja nõukogu vahel ei nõrgeneks. nüüd tolli sissetulekud. nüüd, et neid suurendada loomulikult see on Euroopa Liidu huvides, aga siin on väga, väga tähtis roll liikmesriikide tolliasutustel. tähtis on, et need asutused oleks piisavalt pädevad ja enamasti nad seda ongi ja nüüd, kus kasinusmeetmed on rakendatud, siis paraku ei ole olnud võimalik tolliasutuste tegevust laiendada liikmesriikidel, pigem on kitsendatud ja vähendatud tollisse puutuvat. Mm. E, nii et siin tollikontrollide puhul on kaalul mitte ainult Euroopa Liidu huvid, vaid ka liikmesriikide huvid ja me peame kontrollima, kuidas liikmesriikide huvi selle vastu, et meil oleks hästi toimivad tolliasutused, veelgi tugevneks. ja ma olen ka siin enesekriitiline. meie MFF-i alases ettepanekus e, ühe osa tollisistulekutest, e, mis jääb praegu liikmesriikide käsutusse, me tahaksime kümne protsendi võrra vähendada kakskümmend protsenti kaudsed hm, äh, tulud nendes liikmesriikides, kus on suured sadamad, kus suur kaubavahetus toimub. Rotterdam, Hamburg, Bremenhaven või Genua või Antwerpen, kakskümmend protsenti Äh, liikmesriikidel tekitab see soovi paremini kontrollida. nii et kümme protsenti on objektiivne ja õige, aga võib-olla ei ole päris tark määr. Äh, nii et äh, huviga ootame nüüd ka aruannet kontrollikojalt EFSI kohta, Junckeri plaani kohta siin on meil jah, tõesti uudismaa nii-öelda jalge all. et jah, kaasav efekt, kasutamisefekt, jah, ootame mm, kontrollikoja kriitilist aruannet selle kohta. nüüd erinevalt Ühtekuuluvusfondist ja teistest programmides, siin ei ole kindlat osa ette nähtud liikmesriikidele või piirkondadele. ja kõige tähtsam on just nimelt projektide ulatus ja kvaliteet. on ka neid liikmesriike, kes üldse ei osaldu sellistes projektides, samas on liikmesriike, kes väga tugevasti osalevad. nüüd instrumendid ja garantiid Junckeri plaanis nüüd ma InvestEU on järgmine Junckeri plaani järglane. nii et nende asjadega me tegeleme edasi. me täname volinikku. nii et võib-olla eriaruanne ütleb ka, et miks komisjon infot ei kasutanud täpsemalt. jah, iga kord äh, räägitakse vigadest, mida ei oleks saanud ette näha, siis siin on tulemus sest siin on tõesti huvitav teada saada, et miks infot ei kasutatud. ja ikka samad vead korduvad seetõttu. igatahes see aruanne hakkab meile väga huvi pakkuma meie komisjonis. ja nüüd kolleeg Sarvamaa, palun. aitäh, juhataja, lugupeetud president kõigepealt ütleksin, et äh, üsna hästi olete teinud oma tööd. ja lugupeetud äh, volinik, väga hea, et ka teie siin olete. nüüd äh, omalt poolt teeksingi mõned märkused pärast seda üsna põhjalikku arutelu, mis meil siin juba olnud on. esmalt mm, võib-olla keegi ei olegi mm, teid veel tänanud selle eest, et äh, meie puhkuse äh, periood nii äh, vara algab, juhlakausi soome keeles öeldakse, eelarve kontrolli puhul me muidugi nõnda ei ütle, aga, aga selge on see, et nüüd algab uus periood. tahaksin ka rõhutada seda, et kulu, täitmata kulukohustusi on äärmiselt palju, nagu ka juba öeldi ja siin ei ole jälle midagi uudist, igal aastal ütleme me sedasama komisjonile ja midagi tuleb kindlasti nüüd ette võtta. me ei saa jätta niisuguseid suuri auke Äh, mis järjest suurenevad järgmistes finantsraamistikes. nüüd, mis puudutab äh, erinevaid rubriike, on mul ka mõned märkused. rubriigis üks on äh, selge sõnum komisjonile, siis mittekulukõlblike kulude kohta, mida deklareeritakse ja siin menetlustes on ilmselt midagi valesti ja nende menetluste kontrollis ka sest äh, need summad on siin siiski küllaltki äh, suured. aga kaks äh, mm, olulisemat valdkonda on muidugi põllumajandus ja ühtekuuluvus. kõigepealt esimese kohta. kui ma vaatan veamäära üldiselt on see kaks koma neli. me teame, ähm, mis on esimeses samba, sambas, aga meil on tarvis rohkem üksikasju teada, kuna teises sambas ja maaelu arengus on see määr kõrgem. nii et mis siis, missugune on tegelik pilt? see ei ole kahjuks veel päris äh, selge selle komisjoni liikmete jaoks. ja meil oleks tarvis tõesti väga põhjalikumalt seda, väga põhjalikult seda analüüsida. ühtekuuluvuse kohta on mul äh, ka küsimus. kuna ma pean ütlema, et ma ei saa päris hästi aru sellest, kuidas me jõuame niisuguse järelduseni või noh, kontrollime veel kord üle siis, kas te ütlete siin seda, et see kolm koma null veamäär äh, on tekkinud äh, sellest, et äh, et neid kulutusi äh, äh, võeti siis ainult kaheksa äh, miljardit. et kuidas te nagu hindate seda veamäära siin, ma ei saa sellest päris hästi aru. ja teiseks siit võiks ka oodata, et finantsraamistiku perioodi lõpus, siis äh, see, need arvud siin suurenevad märkimisväärselt siis aasta kaks tuhat kaheksateist lõpuks, aga kuidas siin siis selgitada niisugust veamäära kui sellist? ja viimaks äh, veidi kriitilisemalt ka EDF-i kohta. kui ma saan õigesti aru, ja võib-olla ma ei saa õigesti aru, siis öelge mulle seda. et komisjonil on siin mõningat paindlikkust, otsustades siis nende kulukõlblikkuse kriteeriumite üle. ja kui siin on valesti kasutatud Euroopa rahasid liikmesriikidel, siis see ei tähenda, et auditites ka vead tuvastataks. nii et kui nüüd on meil kolme koma kolmest jõuame nelja koma viieni, siis on ju teada, et siin on tegemist siis äh, kolmandate äh, osapooltega, siin on ka riskantsed valdkonnad, millele viitas äh, muuhulgas volinik Oettinger, aga ja mis on siis, oleks siis EDF-iga seostatav tegelik veamäär? ja võib-olla jälle siin kordan ennast aastast aastasse, aga meil on tarvis rohkem läbipaistvust selle raha kasutamisel kuna vastasel korral me ei äh, saa äh, äh, eelarve kontrolli komisjonina üldse öeldagi, et mis siin on valesti kulutatud ja mis mitte. kolleeg Liberatski, palun. aitäh härra Leenele ja volinik Oettingerile pärast raportööride ja variraportööride avaldusi mm, räägiksin nüüd veidi äh, selle olukorra negatiivsematest aspektidest. et no hindame siin meie nelja-aastast koostööd äh, volinik Oettingeriga, komisjoniga ja nende aastate jooksul oleme me teinud äh, märkimisväärseid edusamme. Äh, veamäär äh, on nii protsentuaalselt kui ka absoluutarvudes vähenenud, kuna ähm, protsendid protsentide kõrgeim määr tegelikult võrdub arvuliselt kõige madalama summaga. ja teiseks, suures Äh, plaanis võib öelda, et meie ühine eesmärk on saavutada äh, mõningat äh, lisandväärtust, president Leene sellele ka viitas, me oleme oodanud rohkem suunatud raha kasutust, rohkemat tõhusust täitmisel mis äh, lõppude lõpuks mõjutab Euroopa Liidu kuvandit tervikuna. kui me äh, raha valesti kasutame, ei ole mõtet neid äh, üldse, neid summasid üldse eraldadagi siis ei ole mõtet vigu juurde tekitada. nüüd on aasta kaks tuhat kaheksateist Äh, sama kehtis ka eelmise aasta teise äh, poolaasta kohta. meil on äh, nüüd maksed kuhjunud, president on ka viidanud siin sellele tegelikele, tegelikule maksemahule ja eraldatud Äh, summade, nende vahe on äh, suur, kuid äh, see ei tähenda, et näiteks Poola puhul oleksid summad suuremad, see on üks koma viis kuni kaks protsenti aastasest e-, SKT-st tänu Euroopa Liidu toetusele. see on küll positiivne sõnum, et nende äh, vahendite eesmärgiks oli majanduskasvu toetada. on oluline ka, et rõhutaksite äh, läbipaistvust. siin on tarvis rohkem eeskirju, aga kui meil on neid eeskirju juba liiga palju ja mis omavahel on vastuolus, siis äh, me Mm, hoopis vähendame läbipaistvust, meil on tarvis äh, eeskirju ja reegleid täpselt nii palju, kui neid tarvis on, me peame äh, mõistma, milleks on äh, vahendid ette nähtud, kes kasu saab, mis selle positiivne mõju on ja nii edasi ja seda me peame näitama. ja veel üks ähm, positiivne aspekt nende nelja-aastase, mm, nelja aasta jooksul siin on äh, juba öeldud, et on tarvis äh, rohkem äh, paindlikkust. me võime leida, et summade eraldamine ja ettevalmistustööd ähm, tegelikult nende erinevus viib selleni, et summad kantakse üle, nii et äh, võib-olla komisjon leiab, et äh, nõnda tulekski teha. aga üldiselt äh, ma leian, et oleme hästi tööd teinud selle aja jooksul, oleme näidanud, et me ei ole ülbed ja äh, saame öelda, et palju tööd muidugi jääb veel ka teha, sooviksin tänada teid äh, hea koostöö eest meie äh, komisjoniga. lugupeetud president, mul on kahju, et ma pean mujale minema, sest mul on muid kohustuskohustusi. suur tänu tähelepanu eest. kolleeg Schmidt, palun. aitäh ma tahaksin tänada eelkõnelejaid selle eest, et nad äh, on nii sõbralike sõnadega juba esinenud, ma saan siis kohe edasi minna kriitilisema noodi juurde. Te rääkisite sellest, et see, mille meie avastasime, seda oleksid võinud ka teised leida ja minu küsimus on, miks siis teised ei äh, tuvastanud neid vigu ise? ja veel üks äh, küsimus, Austria kontrollikoja liige Äh, andis, korraldas äh, eile pressikonverentsi ja kas äh, nüüd on tavaline, et siiski räägitakse nendest teemadest avalikkuse ees, sellest, mis puudutab Kontrollikoja liikmeid. et see ongi küsimus teile, härra Leene. küsimus härra Oettingerile Mm, see on päris julge väljaütlemine, et komisjon äh, äh, võtab äh, selle aruande nõusolekuga vastu ja ütleb, et tegemist on pigem normaalsete vigadega, mitte pettusega ja nii edasi, et me peame vaatama, kuidas asjad on korraldatud liikmesriikides, mulle tundub, et äh, see päris äh, siin ei peegelda olukorda, mis on siin aruandes EDF-i osas näiteks äh, kaks äh, miljonit hüvitati üle selle, mis pidi hüvitama, kolm koma viis miljardit eurot on ette nähtud fondile üldiselt. nii et Äh, peaksime vaatama, milline see äh, jäägi äh, roll siin siis on, et kas ei ole tõepoolest siis nõuete kohaselt järelevalvet teostatud, kuidas komisjon seda täpselt täpselt seletab või oleks siiski olnud võimalik selliseid probleeme komisjoni poolt ette näha ja ennetada? ma olen ise olnud raportöör ka arenguabi teemal ja äh, räägitakse siin äh, eelarvetoetusest, mina olen selle niinimetatud eelarvetoetuse ähm, vastane üldiselt, see on piisavalt äh, läbipaistmatu teema ja raske on kontrolli läbi viia. võib-olla saaksite, härra volinik, ka ise sellest eelarvetoetusest rääkida kaks tuhat neliteist soovitustest äh, on nüüd möödunud äh, äh, kolm aastat ja me näeme, et iga-aastaselt samu ne-, kontrollitakse seda, kuidas neid soovitusi järgitakse, kuidas asjad selle läbi paremaks peaksid muutuma kuid äh, mulle tundub, et äh, komisjon praegu siiski ähm, ei ole oma ülesande kõrgusel olnud ning peaks äh, kiiremas korras mm, tegema enamat kui lihtsalt nõusolevalt selle edu, selle aastaaruande arvesse võtma. ma ise olen püüdnud äh, komisjoni äh, teenistustega ühendust äh, võtta ning ähm, juhtida tähelepanu Kontrollikoja liikmete tegevusele ähm, ja ma olen kuulnud seda, et me räägime siin siiski olulistest ähm, programmidest, kuid minu meelest on siiski oluline, et me võimalikult kiiresti leiaksime lahenduse selleks, et neid äh, et need vahendid siiski ära kasutataks, muidu nad lähevad jälle ühisesse patta tagasi ja siis äh, peame mm, kuulama manitsussõnu äh, aastate kaupa pärast veel. ja tahaksin äh, siiski lõpetuseks veelgi sõbralikult tänada teid selle aruande eest ja loodan, et saan vastuse ka volinikult. järgmine kolleeg, palun. Thank you, madam chair, president, commissioner uh, jah, ma tänan. jah, üritan võimalikult lühidalt teha, sest aeg on juba läinud. ma arvan, et üldjoontes peaksime olema üsna mures selle pärast, mida see aruanne meile räägib. ja ma arvan, et kolm põhjust on selleks. kõigepealt rahade kasutamise võime, siis eh, korrektsus ja tulemused. kui me räägime eh, rahade kasutamisvõimest, ärakasutamisest, siis kolleegid juba viitasid sellele, et eh, täitmata kulukohustused on jõudnud rekordilisele tasemele ja kasvavad edasi ja millest aga ei räägitud, oli see, et keskmine rahakasutusvõime eh, kuusteist protsenti kaks tuhat kahekümneks MFF-i kohaselt on madalam eh, kui varasemas MFF-is, kus see oli kakskümmend kaks protsenti. nii et lühidalt öeldes, kas eh, Kontrollikoda teab, miks, kas et eelmine MFF suleti hiljem või et õigusaktid viibivad või mingid uued nõuded, kohustusest vabastamise eeskirjade muutmine, halduskoormus, mis tuleneb sellest, et MFF-i perioodid kattuvad, kas need on põhjused? vaevalt küll. selle põhjal, mis me kuulsime, mulle jääb mulje, et me oleme toppama jäänud asjad lähevad ainult keerulisemaks ja siin ma tulen nüüd korrektsuse juurde ja see, mis puudutab finantsinstrumente. jah, me kuulsime siin, et meil on nüüd jah, sellised varem seilamata veed ümber, eh, tundmatu maastik, eh, kus on raske isegi liikuda ja finantsinstrumentide puhul eh, nii suur veamäär Te ise ütlesite, et ehm, suur küsimus on, et kes saab kasu nendest finantsinstrumentidest ja nagu volinik ütles, ei ole kvoote mingeid eh, üksikutele riikidele. kuhu siis see raha läheb? jah, nüüd ühtekuuluvus, majanduslik, territoriaalne. jah, erinevuste vähendamine on eesmärgiks erinevate eh, liikmesriikide ja piirkondade vahel, sellel fondil. mina arvan, et ühtekuuluvusrahad otsustavad Euroopa tuleviku. kas ebavõrdsus kaob ja ühtekuuluvus tõesti tuleb või mitte? ja mul jäi mulje sellest aruandest, et ei ole mingeid häid põhjuseid, et jälle taaskäivitataks ühtekuuluvus lähenemine Eh, mida see tähendab, et kaheksa eh, miljardit ühtekuuluvuskuludest eh, on auditud, auditeeritud, sest lihtsalt kulutusi on vähem tehtud. ja see kõik paisub sellele, et aastal kaks tuhat kaheksateist tuleb rohkem läbi kontrollida ja, ja kaks tuhat üheksateist ka ja seda silmas pidades siis tuleme tulemuste juurde. kui me räägime tulemustest, siis tulemused tähendab, et saavutatakse äh, rakendusprogrammide konkreetsed eesmärgid. meil on vaja mõõta seda, mil määral meie eesmärgid on saavutatud ja siin on veel tublisti ära teha nii et lõpetuseks ma arvan, et see aruanne tõesti pälvib meie suure tähelepanu, on vaja väga põhjalikult analüüsida tulemusi ja ka soovitusi, mis kontrollikojal tulevad. ja ma kutsuks meid kõiki üles mitte kaotama silmist laiemat pilti, me võime rääkida jah, veamääradest ja igasugust üksikasjadest, aga see üleüldine pilt on rohkem kui murettekitav Su,. suur tänu uh,. ma teen lühidalt, mul on kolm märkust, mida ma tahaksin jagada. kõigepealt märkus komisjonile jah, ma arvan, et te väärite tunnustust. tublisti on paranenud. ja nagu ka aruanne näitab. ja töö, mis on tehtud, on just tänu komisjonile ja tema personalile, et asi on paranenud. nüüd, mis puudutab täitmata kulukohustusi ralle, ma jagan, mida kolleegid ütlesid. me mõistame, et rall on väga tähtis vahend investeeringute haldamisel, aga tähtis on, et rallide tase ka leiaks haldamist piisavalt. ja meenutan komisjonile seda, et viimaste eelarvete puhul on väga selged eh, kontrolli, eh, ralli kontrolli ja jälgimise osas väga ranged normid olnud ja te tõesti tublisti tookord ralli haldamisega tegelesite ja saavutasite tulemusi aga paraku see languse trend, mis vahepeal oli, on nüüd tõesti teinud kannapöörde ja komisjon on lasknud sellel juhtuda. nii et ma arvan, sellest peaksime tunduvalt rohkem rääkima. ja kolmas vaene esimees, vaene president, see läheb teile nüüd tüütuks, ma iga kord räägin seda teile. nimelt eh, see aruanne on võimalus usaldust taastada rahva hulgas ja niivõrd tähtis on, et me näitaks et tõhusalt kontrollitakse eelarveprotsesse. ja tõesti, parim siin on läbipaistvus ja aruandekohustus. ma mõistan, et jah, et siin on öö, äh, keerulisi aspekte, me oleme neid arutanud varasemal ajal, aga mida rohkem kvaliteetset informatsiooni meie käsutuses on, ja äh, tuua lihtsalt näiteid, konkreetseid fakte, võrdlusi aruandes, see tõesti lisaks äh, läbipaistvust ja usaldust suurendaks elaniku hulgas ja meil eelarve kontrolli komisjoni liikmetena annaks ka väga olulist informatsiooni, äh, mis aitab meil meie investeeringutes prioriteete seada. kolleeg Koon. kolleeg Koon. suur tänu äh, Äh, lugupeetud president, härra Lazaru, volinik, väga lühidalt, kõigepealt ma järg-, olen nõus selle eelkool kuuldud hinnanguga, et tähtis on, et me midagi positiivset esitaksime äh, elanikkonnale äh, Euroopas, see veamäära kahanemine on just üks hea näide. nüüd edasi kriitiline lähenemisviis mina räägin just haldusest oma raportis ja me näeme ka, et oleks vaja vähendada veamäära poole võrra. ja kui me vaatame lehekülge seitseteist, eh, nimelt täitmata kulukohustused, siis kas ma saan õigesti aru, et eh, see Eh, kogu pilt eh, vahenditega on ikkagi veel lahtine, et on projekte, mis veel kestavad, mis ei ole veel lõpule jõudnud ja meil on veel rahalisi vahendeid, eh, mis on projektidega katmata. oleks hea näha, kuidas liigendub see rall see oleks, selline liikendus oleks läbipaistvuse huvides väga vajalik. kolleegid Zeller, bitte. kolleeg Zeller. jah, äh, tänke. suur tänu minultki poolt äh, suur tänu mm, president Leenele ja Lasaruule ja teistele kontrollikoja liikmetele ja volinik Oettingerile jagatud info eest. jah, see kont-, kontrollikoja igasugused aruanded, aastaaruanded, eriaruanded, ehm, peadirektori aastaaruanne ja nii edasi. paljud kolleegid juba ütlesid, et otsetoetuste puhul on veamäär ehm, vähenenud ja kõik toimib aga olulisuse määr ühises juhtimises on pisut paranenud. aga meil on ka üks valdkond, kus eksimine on inimlik ja kus ei õnnestu vähendada veamäära. eriti kontrollimise käigus pärast tagantjärele selgub, et, et tuleb tagasi nõuda raha ja korrektiive teha tublisti üle kahe protsendi on selliseid seal vead. ja täna hommikul me arutasime täiskogul uusi meetmeid avaliku hanke konkursside puhul ja see avalike hangete direktiiv, mis aastal kaks tuhat neliteist tuli komisjonilt, on midagi, mida liikmesriigid ei ole üle võtnud, kas on venitanud ja mõned ei ole üldse midagi teinud ja need on äh, Euroopa Kohtusse rikkumismenetlusega kaevatud. aga kui meil siin oleks kord majas, oleks ka äh, tublisti veamäärasid vähendada. aga äh, veel üks teema. nimelt äh, on vaja tegeleda nende valdkondadega ennekõike, kus tõesti on vaja üle kontrollida, kas Euroopa ikkagi lisaväärtust on taganud. meil olid äh, ülikiirete rongide teema arutusel möödunud kord täiskogul. jah, mm, neid tõesti seal, kus meil on vaja ühendada infrastruktuur, kus piiriüleselt äh, on vaja väljaühendused ehitada paraku äh, on asjad halvasti rongid, need kiired rongid peatuvad kakskümmend kilomeetrit enne riigipiiri, sest ei ole edasi teed, nii et meil on vaja tõesti vaadata, et rahalised vahendid oleksid olemas Euroopa Liidu tasandil just nendele projektidele, mis lisaväärtust Euroopa Liidu tasandil tagavad. aga siin ma olen nõus kolleeg Sarvamaaga ja teistega nõus äh, et Euroopa maailmas on üks rubriik, kus on tublid tulemused. Eh, jah, eh, kõik on hästi sõnastatud aruandes. aga me peame ka silmas pidama, et mõnedes valdkondades eh, ei ole kontrollid olnud võimalikud, aga just seal on läbipaistvust eriti vaja. nimelt on vaja hinnata tulemusi mis puudutab arengukoostööd ja see, mida me kuulsime selle kohta, siis eh, jah, me saame ainult need arvud, kui palju raha on välja makstud Euroopa Arengufondist, eh, kaksteist miljardit aastal kaks tuhat seitseteist. aga mida me nüüd ei näe siit, millised eh, tulemused on olnud, jah, sisendid on teada, aga tulemused mitte. ja millised on pikaajalisemad mõjud ja mis on siis saavutatud ma paluksin tõesti, et me eh, tõesti võtaksime selle tähelepanu alla ehm, kontrollikoja aruannetes ja volinikud ka. ja meie esimees juba ütles, et ei tohi olla nii, et ikka ja jälle öö, eh, Mm, et miks äh, on nii, et äh, ikkagi salastatus ja konfidentsiaalsus aruannete puhul ja meieni need õigel ajal ei jõua, aga meie ju peame rahaliste äh, vahendite üle otsustama ja sellisel juhul me oleme väga nõrgal pinnal ja suurem osa rahast, mis läheb koostööle kolmandate organisatsioonidega, ÜRO organitele, Maailmapangale Mm, eelarvete toetuseks. jah, me võime tõesti omale õlale patsutada, et me oleme arengukoostöös kõige tublimad toetajad, aga äh, paljud äh, kohapealt seda ei, ei koge. nii et ma arvan, et siin tuleb veel palju ära teha, sellest rääkida ja kõik nähtavamaks muuta. ja mitte nii, et lihtsalt küsitakse, et mida te teete seal äh, pagulaste abustamiseks, vaid jah, et käivad delegatsioonid kohal, lipp heisatakse ja sellega asi piirdub. ÜRO ja teised, kes saavad peamiselt meilt raha, siin on meil vaja suuremat läbipaistvust. eelmisel nädalal oli volinik Oettinger ka New Yorgis, seal leidis aset väga oluline kohtumine komisjonide juhtidega ma loodan, et te äh, saavutasite paremaid tulemusi kui meie siin äh, oma kojas. Äh, kolleeg Pule, palun. Uh, uh, um, aitäh, proua juhataja, esimene märkus minu poolt puudutab kontrollikoja neutraalsust ja erapooletust kui ma vaatan CV-sid, siis äh, üle neljakümne protsendi on äh, endised poliitikud ja kui võtame arvesse ka endised avalikud teenistujad, äh, siis on, moodustavad nad umbes seitsekümmend viis protsenti kontrollikoja liikmetest, see tegelikult minu meelest loob teatud huvide konflikti, vähemalt tajutava huvide konflikti, kui isegi mitte tegeliku huvide konflikti. et ma arvan, et me peaksime siin ettevaatlikud olema mulle tekitab äh, muret äh, see, need arvud, mis te olete välja toonud konkreetsete juhtude kohta, eelmisel aastal me saime täpselt, täpselt andmeid äh, vahendite väärkasutamise kohta, kuid sel aastal projektide kirjeldused on ähmased ja seal ei ole täpseid arve välja toodud, see ei ole piisavalt läbipaistev ja mulle millegipärast tundub, et see on kavatsuslik. ja veel üks küsimus, mis puudutab pädevust Äh, tegemist, äh, kui me räägime näiteks äh, Kontrollikoja enda e eelarvest, siis nelikümmend viis tuhat eurot on kasutatud selleks, et neljakümne viie, et juubelit tähistada, no see pidi küll kõva pidu olema. samuti iPadid, 4G ühendusega, ma ei tea, kas see nüüd on hea eeskuju, selline raiskamine Äh, lehekülg üheksateist on välja toodud Euroopa Liidu kohustused ähm, ning on ka arvud välja toodud siin. Ähm, ma arvan, et kõik avaliku sektori äh, äh, asutused, ähm, kui selline vahe oleks kulukohustuste vahendite vahel, siis tähendaks see seda, et tegemist on pankrotieelse olukorraga Äh, kui see juhtuks näiteks äh, Saksamaal või kuskil teises liikmesriigis, äh, siis oleks juba pankrot välja kuulutatud ning ähm, töötajad oleks laiali jooksnud. Te olete teist aastat järjest toonud välja märkustega ähm, arvamuse ähm, eelarve kohta, kuid kui sellise arvamuse saaks eraettevõte, siis äh, oleks tegemist ikkagi tõhise, tõsise juhtumiga. leheküljel kakskümmend viis äh, on välja toodud veamäärana kaks koma neli protsenti. see on siiski väga suur hulk äh, maksumaksjate raha, mis on tegelikult väärkasutatud. Te siin küll kiidate seda, et on veamäär vähenenud, kuid tegelikult võetakse siin arvesse ainult äh, arvudes mõõdetavaid äh, vigu ja äh, valim on väga piiratud ja tegelikku pilti me tegelikult ei teagi. ja teatud poliitika valdkondades, näiteks julgeoleku või siis kodanikuvabaduste vallas ei ole välja toodud mitte mingit veamäära Äh, leheküljel kolmkümmend viis on välja toodud äh, see, et äh, kõik Euroopa Liidu rahad, mis on kolmandate riikide valitsustele välja makstud, seda ei auditeerita ja eeldatakse, et seal vigu pole aset leidnud, see on küll naeruväärne. ja küsimus sellest, kas on seadusi äh, kuidagi rikutud sellega, et ei ole õigesti kasutatud Euroopa Liidu vahe, äh, vahendeid, siis mulle tundub, et meil on nii palju täiesti mõttetuid äh, programme ning projekte ning see aruanne lihtsalt annab järjekordse ülevaate sellest skandaalsest olukorrast ja meil oleks vaja ausat ülevaadet. Õnneks Brexit tähendab seda, et meie ei pea enam kannatama miljardite raiskamist Euroopa Liidus ja seda, kuidas lihtsalt äh, lastakse raha äh, raisku minna. nii, te nüüd äh, vapralt kandsite selle ette, mis teil oli ette kirjutatud. no ma ei tea, võib-olla kolmandik läks sellest pihta ja faktidega ma ei tea ka, kas me siiski tõesti saame neid niimoodi tõlgendada, aga kolleeg Tšarnetski, palun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 Ähm, kontrollikoda selle aruande eest, mis esitati varem kui eelnevatel aastatel ja see on midagi positiivset. meil on hea meel ka selle üle, et äh, veamäär on vähenenud. selleaastased tulemused kinnitavad eelmiste aastate järeldusi see, kuidas vahendeid kasutatakse, mõjutab muidugi vea määra. ja kui me räägime äh, siin kulukohustustest, siis siin suuri vigu pole aset leidnud, aga kui me räägime tagasimaksetest äh, siis siin veamäär on kõrgem. me teame, et äh, vearisk suureneb äh, ka tingimuste keerukusega, abikõlbulikkuse tingimuste keerukusega. et siin me peaksime keskenduma sellele, et äh, kogu seda protseduuri lihtsustada. me peaksime parandama ka aruandluse kvaliteeti. praegu siin äh, ei selgitata piisavalt peadirektoraatide poolt seda, kuidas äh, ähm, prognoose äh, tulevikukulutuste jaoks tehakse, kuid üldiselt väga hea töö, aitäh teile! nii, palun kolleeg Sarvamaa uuesti aitäh, et andsite mulle võimaluse lisada ühe asja, mille ma lihtsalt ära unustasin enne, sest mul lihtsalt nii, ma olin nii elevil sellest kõigest, mis ma öelda sain ja äh, ma ei saa äh, seda nüüd jah, siin nimetada äh, maksumaksja jõuludeks seda päeva, kui see aruanne välja tuleb, aga igal juhul tuleks eriliselt siin äh, tänada ka härra äh, Lazarun äh,, ilma äh, kelleta ei oleks äh, ka seda raportit meil siin täna, aitäh. president Lazarun härra Lasaru, palun. aitäh, tänan teid kõiki nende küsimuste eest. tänan äh, härra Sarvamaad sõbralike sõnade eest. kontrollikoja iga-aastane raport on kogu meeskonna jõupingutuse tulemus, seega läbi minu ja, ja presidendi äh, läheb tänu kõigile äh, kolleegidele ja kogu Kontrollikoja personalile. Äh, teen äh, kõik, mis võimalik, et kõigile küsimustele vastata, mis te esitasite. vastan osadele ja siis president saab omapoolseid kommentaare hiljem lisada. alustan härra Sarvemaast Te äh, rääkisite põllumajanduse valdkonna tegelikust äh, pildist või olukorrast. ma ei saanud päris hästi aru, äh, mida te oma küsimusega mõtlesite, aga lühidalt saan öelda järgmist. üldiselt põllumajanduses oli meil veamäär kaks koma neli protsenti sinna on äh, sisse äh, arvatud äh, siis EGF-i otsetoetused ja turumeetmed. ja raportis märkisime, et otsetoetuste puhul on veamäär allpool olulisuse künnist ja see tegelikult moodustabki kõige suurema osa maksetest ja kogu veamäär on kaks koma neli protsenti. meil ei ole äh, äh, veamäära keskkonnameetmete osas, kuid seal on see ilmselt kõrgem, äh, kui me vaatame siis neid sambaid kokku, nii et kokkuvõttes on tulemus umbes sama põllumajanduse puhul, mis möödunud aastal nüüd lähen edasi äh, ühtekuuluvusvaldkonna juurde. sel aastal äh, oli äh, kulukohustusi kaheksa miljardit ainult. see oli siis kaheksa protsenti kogu auditi materjalist aastal kaks tuhat, kaks tuhat, aastal kaks tuhat kuusteist oli neid kulutusi Äh, ligi äh, äh, kolmkümmend kuus miljardit ehk kolmkümmend kaheksa protsenti siis. nii et sel aastal on veamäär umbes kolm protsenti ja möödunud aastal oli see neli koma kaheksa protsenti. nii et, aga siin tegelikult see ei ole seost nende kulutuste veamäära vahel aastal kaks tuhat kuusteist äh, ühtekuuluvuse panus sellesse koguveamäära oli madalam kui eelmistel aastatel, kui oli kakskümmend kaheksa protsenti kulutustest, nüüd on kaheksa protsenti. ja see selgitab osaliselt äh, selle, et see veamäär äh, langes märgatavalt siis kolme koma ühelt protsendilt kahe koma neljale protsendile. samal ajal on jah, mm, progress toimunud, aga seda saab osaliselt selgitada ka kulutuste mahu vähenemisega. ja Arengufondi kohta küsisite, mis on seal tegelik veamäär, ma ei saanud väga hästi sellest küsimusest aru, aga Äh, mainiksin, et EDF-i puhul me, meil on eraldi äh, raport, äh, kus on rohkem üksikasjalikke andmeid ja lisaksin ka, et see veamäär kõrgem on seitse koma kaheksa ja madalaim on üks koma kaks nii et see on ilmselt kuskil neli koma viis protsenti ja kui te äh, viitate siin eelarve toetuse osale veamääras, siis see vähendab veamäära, kuna eelarve toetus äh, läheb äh, riikide eelarvesse, seal vigu ei ole. nii et kui see on seal auditi materjalis sees, siis see vähendab kogu veamäära. proua Schmidt küsis, kas me kontrollime, kas möödunud aastate soovitusi on arvesse võetud, jah, me teeme seda igal aastal, me seda kontrollime, vaatame üles, üle soovitused, kui me vaatame siin siis ähm, peatüki kolm tulemi-, tulemuslikkuse osa, siis ähm, äh, siin on näha seda kontrolli aasta kaks tuhat neliteist kohta enamik ka soovitusi on äh, arvesse võetud ja üksikpeatükkides ka on meil äh, lisas äh, tabel, kus me, kus on siis toodud need kolme aasta tagused soovitused ja siis antud aasta seis, mil siis seda aruannet koostatakse härra Kohn küsis, kas rubriigis viis mitmeaastases raamistikus on äh, mingeid äh, muutusi ja küsis ka selgitusi äh, leheküljest seitseteist kohta ja täitmata kulukohustuste kohta mitmeaastase finantsraamistiku rubriik äh, viis, äh, seal ei ole mingit tendentsi. Äh, seal on tegelikult veamäär alla kaht protsenti olulisuse künnist, mis on olnud pidevalt tegelikult nõnda. ja kui veamäär on nii madal, siis statistiliselt jah, on meil piisavalt äh, infot äh, mm, arvamuse avaldamiseks. mis puudutab lehekülge seitseteist, äh, kokkuvõttes siis siin on äh, välja toodud siis täitmata kulukohustused liikmesriigiti struktuuri- ja investeerimisfondide osas ja siis on näidatud ka, mis on seni välja makstud see on siis jah osa sellest, äh, mida me oleme, millest me oleme rääkinud ja lehe paremas äh, servas on äh, näidatud siis nende kulukohustuste protsent või osa ähm, riigi valitsuskuludest härra Puulov. tegi äh, äh, mõned kommentaarid äh, kontrollikoja sõltumatuse kohta, kuna meil on jah, mõningaid endiseid poliitikuid, ametnikke ja ütlesite ka, et eraettevõttele ei sobiks niisugune kvalifitseeritud arvamus märkusega arvamus. ma mm, saan kinnitada eelarve kontrolli äh, komisjonile, et neutraalsus ja erapooletus on äh, kogu kontrollikoja liikmete jaoks äh, esmatähtis ja seda ei saa kahtluse alla seada. me oleme seotud rahvusvaheliste standarditega ja ka eetikakoodeksiga. meil Äh, on äh, kuskil üheksasada professionaalset äh, töötajat. nii et need normid ja standardid on nii-öelda meie piibel. ja me teeme täpselt sedasama tööd, mida teeks ka erasektoris sise- või välisaudiitor. mis puudutab Äh, seda märkusega arvamust, qualified opinion, siis see on positiivne, kuna äh, me oleme äh, varasematel aastatel andnud ka negatiivsema hinnangu, aga nii palju, kui mina tean, siis Euroopa liikmesriikides on palju auditi, auditeerivaid organisatsioone äh, Äh, kes ka hindavad veamäära ja meie igal juhul äh, hindame vastavuse äh, määra ja Äh, parlamendis oli ka äh, äh, auditi, USA auditi organisatsiooni esindaja ja nende, nad mainisid märksa kõrgemat veamäära, nii et meie mm, leiame, et tegelikult see märkusega arvamus ei ole sugugi halb, vaid pigem hea. jah, USA-s on kümme protsenti veamäär jah, suur tänu. proua esimees, ma pean kõigepealt põhimõtetest rääkima härra Kuuni küsimusele vastuseks. jah, võib-olla on vaja selgitada, et mis asi see veamäär ikka endast kujutab. me ei saa iga toimingut, mis toimub Euroopa Liidu eelarve kaudu, kontrollida, see on võimatu kontrollida Eh, nii et me valime välja auditi valdkonnad ja mida me saame aruandes teha, me saame pistelistele kontrollidele tugineda. jah, küsitakse ja siis äh, avaldatakse arvamust ja arvamuse alusel, kui te teate avalikku arvamust, eh, küsitakse ainult väikest rühma inimest ja siis tehakse sellest järeldused. meie puhul on samamoodi jah, pisteline kontroll, äh, tuhanded juhtumid ja siis me vaatame iga konkreetset valitud juhtumit eraldi ah, ja selle põhjal koostame statistikat ja statistika kajastab met-, matemaatiliste meetoditele tuginedes tegelikku olukorda mida suurema hulga me läbi analüüsime, seda suurem tõenäosus on järelduste õigsuses. nii et äh, Äh, see valim, mida me äh, analüüsime, äh, tagab meile et, et üheksakümne viie protsendi ulatusest veamäär on selline, nagu ta on. pluss-miinus üks protsent on kõikumine ja see kõik, seda kõike kajastab meie aruanne nii. nii kaks koma neli protsenti hinnanguline veamäär, nii et me võime kindlalt väita üheksakümne viie protsendi ulatuses, et tõesti, et eh, tegelikult peaprotsent projektide puhul kõigub ühe koma nelja ja kolme koma viie vahel. ja kui me nüüd haldusvaldkonnas näeme, et null koma kaks, null koma viis protsenti on veamäär, siis see on väga pisike, aga niimoodi täpselt, see tugineb meie metoodikale, aga täpselt mõõta kõike ei ole võimalik. ja ei ole mõõt-, vaja ka analüüsida kõike seda, mis jääb alla olulisuse äh, künnist. see oleks mõttetu. nii et me peame teadma, mida see veamäär endast kujutab. aga süsteemil on ka piirid ees mida paremaks veamäär äh, muutub, seda rohkem äh, tuleb analüüsida ja seda äh, ebatäpsemaks läheb tulemus. aga ei ole ka üldse mingit vajadust täpsemalt äh, iga üksikut nähtust analüüsida nüüd, mis puudutab proua Schmidti esitatud küsimust. ma ei tea, mida te seal silmas pidasite, mida seal avaldati eile, aga eile hommikul toimus meil pressikonverents Brüsselis, kus me e, tutvustasime embargo tingimustest pressile e, seda aastaaruannet, nii et pressil oli kohustus mitte e, eile avalikustada, täna olid neil juba vabad käed. ja kolleegid pidid talitama oma rahvuspressiga suheldes sama põhimõtte kohaselt. me juba leppisime teiega, teie talitustega menetluses kokku, et me tuleme Strasbourgi. aga ma ei saa kahes kohas pressikonverentsi anda siin Strasbourgis ja ka Brüsselis ja sellepärast me valisime just nii talitada. aga jah, mingid konkreetsed juhtumid ma pean kontrollima äh, kõigepealt ja siis räägin teiega. nüüd eelarvetoetus. Äh, pärast seda, kui mind valiti kontrollikoja presidendiks, äh, nüüd ma juba töötasin mõnda aega, enne seda ma olin kolmandas kambris tegev, kojas tegev ja olen jõudnud veendumusele, et alati peab vaatama tulemused ühelt poolt ja nõuetest kinnipidamine teiselt poolt, jälle tasakaal ja eelarve kontroll, eelarve eh, toetus on väikese vea võimalusega. Eh, eh, aga see ei tähenda seda, et need et äh, rahalisi vahendeid, mis me eelarves üle kanname, ka mõistlikult pärast kasutataks. siin on vaja tugevat seireprotsessi juurde. ja kui me seda teeme, siis on eelarve äh, toetus tõhus, aga kui me seda ei tee, siis te tulemused võivad jääda kesiseks. nii et projektipõhise rahastamisega on asjad hoopis teisiti äh, sest neid on vaja tagantjärele veel kontrollida ja siis kasvab veamäär. nii et jah, siin on vaja leida tasakaal ja mitte alati, nagu me enne ütlesime, ei ole lihtsustamine võimalik. ja kõige parem lahendus, jah, see hankemenetlus, riigihanked, see on tüüpiline näide, et mida keerulisemad on eeskirjad, reeglid, seda suuremad on vead ja nüüd uued äh, riigihanke eeskirjad ehk muudavad need menetlused lihtsamaks ja siis ka vead hakkavad äh, vähenema. ja veel üks teema, nimelt see kiirrongide teema ja infrastruktuur. jah, me teame, et siin on vajakajäämisi ja me peame seda põhjalikult analüüsima ja järgmises tööprogrammis tõenäoliselt me koostame ka temaatilise aruande sel teemal. just äh, kõneks saavad olema need piiriülesed ühendused, raudteeühendused. nüüd härra Palaki märkus. üks vastus, jah, meie ei vali omale liikmeid kontrollikotta. liikmesriigid teevad ettepanekud ja et äh, Mm, väga erinevad traditsioonid on liikmesriikidel selle valiku tegemisel. et millised kutseoskused, millised varasemad äh, töökohad peavad olema, see on liikmesriigi traditsioonide kohaselt ja Euroopa Liit austab seda lähenemisviisi. mis puudutab meie oma eelarvelisi kulutusi, jah, äh, äh, kõik kulutused, mis meie teeme, eelarve pädevad asutused kiidavad need heaks ja välisaudiitor, tavaliselt on see üks neljast suurest audiitorfirmast, kontrollib üle eh, meie raamatupidamise. suur tänu, härra volinik, palun. aitäh, proua juhataja, pärast põhjalikke selgitusi härra Leenelt ja härra Lazarult eh, tahaksin piirduda kolme märkusega ühelt poolt tahaksin öelda seda, et meie kontrollid on ex-ante kontrollid ühelt poolt ja teiselt poolt ex-post kontrollid, järelkontrollid. kui projekti läbi viiakse, siis üht-teist me märkame, aga mitte kõike ja seetõttu järelkontroll, ex-post kontroll on veel lisa kontroll äh, rahastamise kohta ja projekti läbiviimise kohta ja see on täiesti normaalne, et äh, järelkontrolli käigus ähm, leiab äh, aset teatud leiud ning on võimalik ka tagasinõudeid teha, et veamäära veelgi vähendada Äh, üks saadik kritiseeris seda, et meil ei ole äh, äh, riigikvoote, jah, üht, ühtekuuluvuse puhul on meil paika pandud riigid ja regiooniti kvoodid, aga Junckeri mm, plaani kohaselt, milles, millega Euroopa Parlament ometigi ka ise nõustus, me loobusime teadlikult sellest riigikvoodist me lähtusime projekti prioriteetsusest äh, ning äh, realiseeritavusest ja see toob automaatselt endaga ka kaasa äh, selle, et need selles osalevad need riigid ja regioonid, kellele see oluline on. mõned regioonid tõepoolest kasutavad Junckeri kava intensiivsemalt kui teised. meil on võimalik ainult läbi nõustamise ning äh, läbi toetuse äh, ärgitada ka teisi regioone Junckeri plaani kasutama, kuid see, kuivõrd tõhusalt ja intensiivselt on kasutatud Junckeri plaani, see äh, sõltub riikidest, regioonidest endist. tõepoolest ja ma olin Maailmapangas, ÜRO-s ning rääkisin tulevasest koostööst, eriti just Aafrika suunal. rääkisime äh, vahenditest järgmises finantsraamistikus ning tingimustest äh, vahendite eraldamiseks. Te teate, et ähm, Aafrika Liidu ning ähm, komisjoni vaheline dialoog on viimastel aastatel tihenenud me leiame, et Maailmapank, ÜRO, EBRD samuti eh, tegutsevad sellel eh, suunal, neil on eh, väga palju teadmisi selles vallas, neil on usaldus selles vallas ja seetõttu me sooviksime, et ka meie teenistused saaksid ära kasutada nende võrgustikku. selleks, et Euroopa Liit oleks koos ÜRO ning äh, Maailmapangaga nähtavad äh, ka Aafrikas. aitäh! aitäh, nüüd lõpetuseks annaksin sõna raportöörile. jah, aitäh! tahaksin tänada mitte ainult Euroopa Komisjoni ja Kontrollikoda, vaid ka kõiki oma kolleege nende väga kasulike kommentaaride eest, mis nad tegid. välja arvatud üks, aga kuna ta äh, ära läks, siis pole hullu. ma arvan, et ta jättis kasutamata võimaluse äh, vait olla sest äh, me äh, selgitame, oleme selgitanud, et äh, käibemaksu, seda käibemaksupettuse kohta, mille Olav avastas suur Ühendkuningriigis, siis jah, see on nende probleem, nad lahkuvad liidust ja tegemist oli siis tolliasutustes toimunud pettusega ja eks tema saab siis õpetada neile, mida tegema peab aga põhiteema juurde tagasi tulles, äh, siin on olnud tõesti väga olulisi teemasid, selle aasta äh, veamäär äh, langes mitmendat aastat järjest ja me oleme saanud ka pilgu heita siin väga kõige muret tekitavamatele teemadele, mis, mida saab siis ka ära kasutada järgmise äh, finantsraamistiku ettevalmistamisel ja mis puudutab nüüd täitmata kulukohustuste juhtimist, siis äh, tuleb äh, vaadata, millega on tegemist, neil on kindlasti mingid kindlad põhjused alati, aga pikas perspektiivis kindlasti põhjustavad need haldusprobleeme ja siin muidugi on ka instrumente, mis äh, nii-öelda sõltumatumalt toimivad, Invest Europe järgmiseks aastaks, järgmiseks äh, perioodiks tahtis äh, selle puhul komisjon rohkem nagu riske jagada. E, aga siin on siiski üks asi, mis mulle muret valmistab, seda ka siin mainiti, et kui äh, öelda, et Euroopa lisandväärtus iga kord võrdub automaatselt kvaliteediga, siis sellega äh, me tegelikult tekitame vastuolusid või tasakaalustamatust erinevate riikide, piirkondade ja eurooplaste vahel ja ma arvan, et selle üle tuleb ka põhjalikult järele mõelda, sellele viitas ka volinik Oettinger et varem või hiljem tuleb teha ka riigipõhiseid raporteid ja kindlasti oleme me üllatunud, nähes, kus on vead või, või kõige äh, laiaulatuslikumad pettused. sest on öö, äh, öö, äh, neid, kellel on petiste maine, aga tegelikult nad petavad märksa vähem kui mõned teised, nii et mm, siin võib siis äh, äh, tegelikult äh, seatakse nad subjektiivselt mingisse pingeritta või, või ka tekitatakse mingisuguseid riikide gruppe ja ma arvan, et see ei ole päris õige. nagu öeldud, Euroopa lisandväärtus tegelikult tasakaalu, on tasakaalustav faktor, loob ja see aitab, loob tasakaalu ja võimaldab meil ühtekuuluvust suurendada nii Euroopas kui ka mujal, nii et äh, su-, äh, kvaliteet on väga äh, oluline, kuid ebavõrdsuse vähendamine on just põhiline asi, millega me peame tegelema, sest ka Euroopa kodanikud on sellest väga huvitatud, vastasel korral on see vesi populistide veskile Äh, nüüd äh, komisjoni edasine töö, äh, täiskogu töö, mis järgneb, siin on kindlasti asju, mida saab kritiseerida, aga üldiselt on see hea töö, suur tänu Kontrollikoja presidendile, komisjonile, kolleeg Lazarule. ja ma arvan, et me saame Mm, sellega tõhusalt edasi tegutseda, tänan ka sekretäriaati, kes väga head tööd tegi, suur aitäh teile ja ma loodan, et saame ka eelarve täitmisele kinnitamisega tõhusalt edasi liikuda, aitäh! ma tahaksin tänada, teil on tõepoolest õlitatud masinavärk ähm, äh, kontrollikojas ja see tagab ka selle, et meiegi masinavärk õlitatud oleks Äh, rohkem sõnavõtusoovi ei ole tänaseks, äh, meie järgmine kohtumine on kolmapäeval kell üheksa, meil on ette nähtud äh, töötuba, meie töö tulemuste kommunikeerimine ja kell üksteist leiab aset hääletus, aitäh!